kallid kolleegid, alustame rahulikult äh, seda koosolekut, sellepärast et minister on juba kohal, austuses tema vastu, hakkame pihta. meil on ka päevakorras neljas päevakorrapunkt äh, ja kõigepealt äh, tahaksin küsida, kas kellelgi on midagi öelda päevakorra kohta, kas me võime päevakorra kinnitada? kellelgi ei ole märkusi. Te teate, et seda koosolekut kantakse veebis üle ja te olete tuttavad ka e-meeting rakendusega, te olete meie uudistekirja kätte saanud, lugege see läbi ja tahaksin küsida, kas me võime kinnitada ka neljanda detsembri koosoleku protokolli, kui tänase koosoleku lõpuks mingeid märkusi selle protokolli kohta ei ole, loetakse see kinnitatuks. ja nüüd jõuame neljanda päevakorrapunktini, aga härra Kolajat ma veel ei näe siin saalis. tegemist on äh, raportiga, mis puudutab tarbijate kollektiivsete huvide kaitset ja me tahaksime, et härra Konechna äh, annaks meile ülevaate, kuhu läbirääkimised hetkel on jõudnud. härra Konechna, teil on sõna, palun. aitäh, lugupeetud äh, juhataja, kolleegid esimene triloog eh, oli esimene eh, triloog eh, uue eesistuja Horvaatia juhtimise all. kõik institutsioonid rõhutasid sellel kohtumisel, et oli vaja jõuda läbirääkimistega lõpule enne Horvaatia eesistumise lõppu, seega selle aasta juuniks ja ette on nähtud veel kolm poliitilist äh, triloogi ähm, märtsis ja mais ja toimuvad ka tehnilised triloogid ja esimene toimub kahekümne kolmandal jaanuaril. poliitilistel triloogidel parlamendi äh, pearaportöör härra Didier rõhutas seda, et meil on väga tugev mandaat esimeselt lugemiselt suur enamus äh, toetas parlamendi seisukohta ja me üritame saavutada tasakaalustatud lahendust majanduslike huvide ja tarbijate huvide vahel. kõige pikemad arutelud puudutasid nõukogu tehtud muudatusi nõndanimetatud äh, osadeks jagamiks diferentseerimist kohalike ja piiriüliste äh, üksuste tingimuste vahel ja samuti tingimuste vahel, mis puudutavad mõjutavad äh, siseriiklikke ja välismaiseid äh, piiriüleseid tegevusi. Äh, parlament ütles, et me peame respekteerima neid kvalifitseeritud üksustele seatud tingimusi. komisjon on samuti lubanud seda seisukohta toetada. samuti rääkisime kvalifitseeritud üksuste rahastamisest ning ülevõtmise perioodidest Äh, need on samuti väga olulised poliitilised teemad eelseisvatel läbirääkimistel. me üritame leida sellised lahendused, mis on vastuvõetavad kõigile. ma olen kontaktis kõigi variraportööridega ja hoian teid arengutega kursis aitäh, proua Konechna, aitäh selle ülevaate eest ja nüüd äh, paluksin härra Kolajalt anda meile ülevaate sellest, äh, kuhu on jõudnud läbirääkimised terroristliku veebisisu levitamise tõkestamisega. aitäh! Äh, kolmas triloog toimus kaheteistkümnendal detsembril kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal viimase paari kuu jooksul on saavutatud paljudes küsimustes edu sealhulgas äh, sisu säilitamine, äh, kohtulik äh, läbivaatus, samuti teenuse osutajate ebaseadusliku sisuga ümberkäimine mõttevahetus toimus mõningates olulistes küsimustes, nagu näiteks defineerida infoühiskonna teenuseid Äh, mida tuleb reguleerida ja mida tähendab teenuste osutamine Euroopa Liidus. samuti definitsioon selles osas, mis on äh, terroristlik sisu ja terroristlikud äh, rünnakud parlament rõhutas, et need definitsioonid peaksid olema kooskõlas terrorismidirektiivi definitsioonidega me tahame äh, keskenduda just ebaseaduslikule sisule, ajakirjanduslikud ülevaated, teadusuuringud ja muud algatused läbipaistvusnõuded äh, nii teenuse osutajatele kui ka võimudele oli ka üks teema, mida me arutasime. info äh, sisu osutajatele, parlament rõhutas, et me peaksime äh, miinimumini viima need juhtumid, kus võimud saavad sekkuda mitte läbipaistval moel ning hindamine me arutasime ka seda, kui pikka aega selleks peaks ette nägema. kaks lahendamata küsimust on endiselt kõigepealt äh, piiriülene sisu kõrvaldamine. Äh, siin on äh, kohtualluvuse küsimused, on parlamendi ja nõukogu vahel kokkulepe nende eesmärkide osas, et sisu tuleb kõrvaldada, aga kokkulepe ei ole saavutatud selles osas, kuidas seda teha. ja lõpetuseks ah,, filtrid. tegemist on äh, proaktiivsete meetmetega, parlament rõhutas veel kord, et äh, me ei tohiks soodustada selliste süsteemide kasutamist, aitäh. aitäh, härra Kolaja. härra Schwabil on teile küsimus, palun. aitäh, tahaksin jätkata sealt, kust härra Kulaja lõpetas, ma olen äh, online direktiivi raportöör. Äh, komisjon on välja pakkunud selle digitaalsete teenuste akti ja on pakkunud välja horisontaalsema lähenemise. ma tahaksin härra Kulajalt teada, kuidas äh, tema arvates Äh, kuidas see sektoripõhine lähenemine äh, võiks äh, ohtu sattuda, kui me kasutame horisontaalset lähenemist, mida tema sellest mõtleb? härra Kolaja, palun. igatahes selle põhjal, mida me komisjoni poole pealt siiani oleme näinud, on tõenäoline, et komisjon tahab tugineda autoriõiguse direktiivile mis võeti vastu möödunud ametiajal, äh, samuti sellele terrorismi äh, määrusele, mille üle praegu triloogid käivad. samuti tahetakse digitaalteenuste akti üle arutelusid jätkata ja selle baasil välja töötada uusi seaduseelnõusid. ma loodan, et te saate siit vastuse oma küsimusele, igatahes sellele baasile tuginedes mulle tundub, et me peame pöörama tähelepanu sellele, et äh, meil oleks äh, kõrgekvaliteedilised õigusaktid terrorismi küsimuses, sest lõppkokkuvõttes see, see ei ole ainult terrorismi reguleerimise küsimus, see mõjutab ka seda, kuidas äh, komisjon muid õigusakte, eriti digitaalsete teenustega seonduvaid õigusakte menetleb. aitäh! rohkem küsimusi ei ole. ja siis jõuamegi meie viienda päevakorrapunktini ja oleme ajakavas ja meil on väga hea meel, et meiega on täna siin härra Tarko Horvat, äh, Horvaatia majandus, ettevõtlus ja käsitööndusminister, kes äh, on täna siin, et rääkida meile äh, nõukogu eesistuja prioriteetidest just meie tegevusvaldkonnas nagu te teate, me oleme üritanud natukene struktureerida seda mõttevahetust me anname sõna ministrile kümneks-viieteistkümneks minutiks ja siis saavad saadikud esitada talle küsimusi. Äh, iga fraktsiooni esindaja saab siis esitada ühe küsimuse ja tahaksin, äh, et me peaksime rangelt ajakavast kinni Äh, teil on äh, võimalus otsustada, kuidas te oma kõneaega kasutada, aga kogu aega äh, küsimusele ja vastusele ei või olla pikem kui viis minutit, jah Te võite esitada kahe pooleminutise küsimuse ja jätta kahe pooleminutise vastuse või teha siis ühe lühema küsimuse ja siis jätkuküsimuse või siis võite esitada küsimuse kaks minutit ja lasta ministril vastata kolm minutit ja siis ei ole teil võimalik äh, täiendavat küsimust esitada. igaüks ise otsustab, kuidas tahab niisiis äh, annan nüüd sõna härra Horvatile, suur aitäh, et te täna siin olete, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud juhataja, proua de Sutter. tahaksin teid tänada väga konkreetsete juhtnööride eest ja ma olen täiesti kindel, et me peame kõneaja reeglitest kinni. lugupeetud saadikud kõigepealt tahaksin ma soovida teile väga suurt edu aastal kaks tuhat kakskümmend otsustades selle nädal, selle aasta esimeste nädalate põhjal äh, saab äh, see aasta olema väga raske, suurte väljakutsete aasta. mul on väga hea meel olla siin siseturu ja tarbijakaitsekomisjonis. Need teemad on väga olulised Euroopa Liidu toimimise seisukohalt. Horvaatia eesistujamaana Äh, tahab jätkata tööd selliste teemadega, mis on väga olulised Euroopa Liidu tuleviku jaoks, me tahame äh, ühtset turgu rohkem süvendada, tarbijakaitset ja kavatseme tegeleda ka kõigi teiste horisontaalsete teemadega, äh, millega me kaasseadusandjatena tegeleme. teemad, mis on seostu, seotud siseturuga, sealhulgas tarbijakaitsega, on Horvaatia majandus, ettevõtlus ja käsitööndusministri pädevuses kesksel kohal. ja sarnased pädevused on meil ka Horvaatia valitsuses kallid kolleegid, ma arvan, et me oleme kõik nõus, et konkurentsivõimeline siseturg on väga oluline, loomaks uusi võimalusi Äh, võimaldamaks ära kasutada Euroopa ettevõtjate potentsiaali ja tagamaks tarbijate heaolu. me jätkame tööd nende teemade kallal, sest see on üks meie olulisemaid ülesandeid. see on meie eesistumise üks äh, prioriteetidest, nimelt Euroopa, mis areneb see prioriteet peegeldab ähm, meie keskendumist jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule. Äh, tahame tugevdada ühtset turgu, parandada Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõimet, luua tugevama siduvuse ja lähenemise ning võidelda kliimamuutustega. daamid ja härrad, tahaksin kasutada võimalust mainida ka teisi Horvaatia eesistumise peamisi prioriteete selleks, et jagada teiega Horvaatia kui eesistuja nägemust. meie teiseks prioriteediks on Euroopa, mis loob ühendusi. me keskendume transpordile, energeetikale ja digitaalsetele ühendustele, samuti kõigile eelseisvatele digitaalsetele väljakutsetele Euroopa, mis kaitseb, on Euroopa, mis kaitseb oma kodanikke, tugevdades oma sisemist ja välist julgeolekut ning omab kõikehõlmavat lähenemist rändeküsimusele. see on Horvaatia eesistumise kolmas prioriteet ja lõpetuseks meie neljas prioriteet. Euroopa, mis on mõjuvõimas naabruses, toetame Euroopa Liidu edasist laiendamist ja samuti tahame olla aktiivsed globaalselt kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni nägemusega. lugupeetud parlamendisaadikud, Horvaatia eesistujana asub ametisse siis, kui Euroopa Liidus toimuvad väga olulised muutused Äh, uued Euroopa Liidu institutsioonid alustavad oma ametiaega. meil toimuvad väga suured muutused, Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. Euroopa Liidu majandusel seisab ees äh, samuti terve rida väljakutseid, mis on seotud uute tehnoloogiate arenguga vajadusega äh, kaasajastada ja parandada oma ettevõtlusmudeleid, samuti tööjõu leidmine, samuti jätkusuutlike rahastamisallikate leidmine. me oleme valmis seisma silmitsi kõigi nende väljakutsetega, aga me ootame tihedat koostööd teie, parlamendisaadikutega, selleks et me saavutaksime kokkuleppe olulistes küsimustes me tahame hoolitseda selle eest, et Euroopa Liidu majandus oleks võimalikult heas seisus tänases muutuvas maailmas. oma eesistumise ajal kavatseme me teha tööd konkurentsivõime nõukogus väga olulistes valdkondades nagu ühisturg, tarbijakaitsepoliitika, ühtne tööstuspoliitika innovatsioon teadus, teadus- ja arendustegevus. lisaks sellele, et me töötame konkurentsinõukogu raames, usume me, et mitteametlik ministrite kohtumine Zagrebis on suurepärane võimalus vahetada mõtteid Euroopa Liidu tuleviku teemal. arvestades Euroopa Komisjoni kava tulla välja terve rea uute algatustega märtsikuu alguses tahaksin mainida seda, et Horvaatia eesistujana korraldab äh, ka mitteametliku äh, ministrite äh, dialoogi tarbijakaitsepoliitikasse, toimub Zagrebis kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal märtsil sellel aastal. selle kohtumise eesmärk on edendada kõigi sidusrühmade vastastikust koostööd, tõsta teadlikkust tarbija õigusede küsimustes kallid parlamendisaadikud, meie vastastikune koostöö ja töö määrab ära need tulemused, mida Euroopa Liit saavutab. kõigis nendes valdkondades, mida ma mainisin. sellel kõigel on otsene mõju kõigile Euroopa kodanikele. me usume, et selles osas on äärmiselt oluline süvendada ja tugevdada ühtset turgu. meie eesistumine keskendub ebaõiglastele tõkete kõrvaldamisele ja tahame vältida uute tõkete loomist, samuti tagada praeguste õigusaktide tõhusama ellurakendamise. mis puudutab ühtset turgu, siis me tahame, et komisjon esitaks pikaajalise tegevuskava selle kohta, kuidas ühtse turu reegleid paremini ellu rakendada, samuti analüüsi reguleerivatest ja mittereguleerivatest tõketest eesistujamaa teeb ettepaneku äh, võtta vastu nõukogu järeldused parema õigusloome osas mis sisaldavad ettepanekuid selles osas, kuidas parandada põhimõtteid ja metoodikat selleks, et reeglite täitmisega kaasnevaid kulusid kodanike ja ettevõtete jaoks vähendada, selleks et suurendada nende konkurentsivõimet ja tugevdada jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu kõneldes digitaalsest valdkonnast, siis eesistujamaa prioriteedid on väga tihedalt seotud Äh, digitaalsete võimaluste loomisega ja Euroopa positsiooni tugevdamisega maailma liidrina, samuti äh, tehisintellekti vallas. Euroopa Liidul on olemas kõik selleks, et tehisintellekti vallas liidriks saada äh, tuginedes oma väärtustele. ühised jõupingutused on vajalikud selleks, et maksimaalselt ära kasutada investeeringute mõju nii siseriiklikult kui ka Euroopa Liidu tasandil oma eesistumise ajal toetame me kõiki tegevusi, mis on suunatud konkurentsivõime tugevdamisele, eelkõige just VKE-de konkurentsivõime tugevdamisele. me usume, et selleks, et neid konkreetsete meetmetega toetada, on vaja viia läbi, lõpule läbirääkimised ühtse turuprogrammi osas. kallid kolleegid, tahaksin nüüd jagada teiega mm, eh, Horvaatia seisukohti praegu eh, arutusel olevate õigusloome ettepanekute osas. ma räägin eh, kõigepealt ühtse turu programmist. Horvaatia eesistujana kavatseb läbirääkimised lõpetada ühtse programmi, turuprogrammi osas, sõltuvalt loomulikult läbirääkimistest mitmeaastase finantsraamistiku üle me anname endast kõik selleks, et need läbirääkimised lõpule viia äh, Euroopa Parlamendiga. seetõttu kutsub eesistujamaa Euroopa Parlamenti üles jätkama läbirääkimiste kolmepoolsetel kohtumistel, isegi siis, kui mõned äh, sätted pannakse nii-öelda kõrvale, täpselt nagu kõigi teistegi rahastamisprogrammide puhul kui me räägime äh, teenuste sertifitseerimisest, äh, siis tahaksin öelda järgmist. Äh, siseturuteenuste osas on eesistujamaa valmis tegema tihedat koostööd liikmesriikidega selleks, et kõik veel lahendamata küsimused lahendada me oleme parlamendiga nõus, et teenuste turg on väga oluline ühtse turu jaoks kui me saame nõukogult mandaadi, siis me jätkame läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga eh, neljandal triloogil, mis puudutab eh, eh, teavitamisprotseduuri alast direktiivi. kui räägime kollektiivse hüvitamise mehhanismidest, siis tahaksin öelda järgmist. tarbijakaitsepoliitika vallas jätkab Horvaatia tööd nende õigusaktide kallal, mis tagavad kõigi Euroopa tarbijate huvide kaitse. me tahame luua menetluse kollektiivseks hüvitiseks, see on väga suur samm edasi, eh, tagamaks kõigi Euroopa tarbijate õiguste kaitset. meie eesmärk on saavutada kokkulepe Euroopa Parlamendiga oma eesistumise ajal esimene poliitiline triloog juba toimus, seal valitses konstruktiivne ja avatud õhkkond ja meil on väga hea meel, et valitseb vastastikune soov eelseisvatel kuudel kokkuleppele jõuda. me loodame teie eh, konstruktiivsele toetusele nende triloogide käigus, loodame, et meil õnnestub läbirääkimised edukalt lõpetada arvestades, et tegemist on teemaga, mis on meie eesistumise jaoks prioriteetne. me usume, et tasakaalustatud kokkulepe on võimalik, aga see peab olema erinevate seisukohtade kompromiss. sõidukite tüübikinnitus, kui me räägime äh, heitmed Äh, määramisest äh, tegelikes sõidutingimustes, siis Koreper äh, saavutas eelmisel aastal kokkuleppe läbirääkimiste mandaadi osas. meie eesmärk on alustada poliitilisi trilooge Euroopa Parlamendiga niipea kui võimalik, hoolitsemaks, et meil oleks kindel õiguslik alus vastavuse tegurite kindlaksmääramiseks teatud saasteainete osas järgmine teema, millel tahaksin peatuda, on äh, vastutus, mootorsõidukid, äh, vastutuskindlustus. kui me räägime sellest määrusest, siis Soome eesistujana sai detsembris läbirääkimismandaadi. meie ootame eelseisvaid läbirääkimisi ja triloog me loodame, et meil õnnestub Euroopa Parlamendiga saavutada kokkulepe juba esimesel lugemisel lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa kodanikud loodavad, et me saavutame kokkuleppe kõikides küsimustes, mis on olulised Euroopa majanduse konkurentsivõime parandamiseks tänases muutuvas maailmas. eelseisev aeg on väga väljakutseterohke ja esitab suuri nõudmisi aga ma olen kindel, et meie vastastikune koostöö kõigis nendes valdkondades on edukas. seetõttu on mul väga hea meel vastata nüüd kõigile teie küsimustele selleks, et me saaksime alustada oma koostööd täna. soovin teile kõike kõige paremat aastal kaks tuhat kakskümmend ja ma loodan, et te olete valmis meiega koostööd tegema kõikides nendes küsimustes mis on meie eesistumise ajal asjakohased ja me loodame, et meil õnnestub mõned nendest teemadest lõpule viia. aitäh! ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna härra Schwab. aitäh, lugupeetud minister, suur aitäh, et te olete siin külas Äh, siseturukomisjonis ja tahaksin tänada teid ka väga ambitsioonika eesistumise programmi eest, mida te tutvustasite. ma usun, et teie ja teie kolleegid nõukogus äh, on juba teinud väga palju tööd selleks, et Euroopa Liitu koos hoida. Te mainisite ka Brexitit. Te mainisite selliseid olulisi teemad. meil on praegu kakskümmend seitse liikmesriiki nõukogus ja neil on loomulikult väga erinevad seisukohad kahjuks ähm, on lõhe äh, selles osas, äh, kuidas äh, Euroopa Liit peaks funktsioneerima, näiteks Pariisis, Berliinis, Zagrebis ja siin Brüsselis saadakse nendest asjadest erinevalt aru ja Äh, ja liikmesriig, ma ei tea, kas liikmesriigid on valmis äh, neid äh, lahendusi leidma Euroopa tasandil, kui nad ei taha kodus asju muuta. nii et, et teie ülesanded saavad olema väga rasked ja tahaksin teile julgust sisendada, et nendest teemadest, millega te meiega rääkisite, rääkisite, rääkisite ka oma kolleegidega nõukogus, sest teistmoodi Euroopa ei funktsioneeri. Te rääkisite teenuste sektorist Eh, jah, loomulikult on eh, väga oluline, et Euroopa Liit pööraks tähelepanu piiriülesele tegevusele. Eh, liikmesriigid, liikmesriikide ja Euroopa Liidu soovide vahel keskteed leida ei ole siin väga kerge. Te rääkisite nendest reguleerivatest ja mittereguleerivatest tõketest Äh, ma tahaksin teile öelda, et meie, teie eesistuma ja meie raportööri juhtimisel oleme ka selles valdkonnas tegevad aga jällegi on oluline, et liikmesriigid oleksid üksmeelel, et see, mida teie tahate, ei muutuks. meil ei ole vaja kahtekümmet seitset erinevat liikmesriikide seadust pluss veel täiendavat Euroopa tasandi seadust. meil on vaja ühtset lähenemist, see on ka see, millest teie räägite. kui me tahame olla ülemaailmselt konkurentsivõimelised, peame me olema Euroopas ühtsed. see on, meil peab olema Euroopas oma standardid, me ei saa leppida nendega, mis kes tulevad Ameerikast või idast. me ei saa äh, panna tarbijaid äh, kehva olukorda, meil on vaja ühtsust ja ma tahaksin, et äh, nõukogus sellele rõhutada, sellepärast et parlament on sellel seisukohal olnud väga selgelt, aitäh. aitäh, härra Schwab, härra minister, teil on võimalus vastata härra Schwab ma tahaksin teid tänada selle küsimuse eest. Te rääkisite mitmest teemast peatuksin nendel samas järjekorras, nagu te neid käsitlesite. Brexit on tõesti väga keeruline arutlusteema me ei räägi enam praegu Brexitist, me räägime nüüd juba sellest, mis saab, ha mis hakkab juhtuma pärast Brexitit. kuidas äh, me saame äh, ühtse Euroopana, ühtse turuna tegutseda, kui üks meie liikmesriikidest, üks väga oluline liikmesriik ei ole enam Euroopa Liidu osa tegemist on äh, teemaga, mida arutatakse ja järeldused võetakse vastu konkurentsinõukogus. nõukogu vastutab ühtse turu konkurentsivõime eest. ma olen kindel, et me järgime Äh, seda algatust, äh, mille nõukogu heaks kiidab. Brexiti järgse olukorraga seoses äh, üritame me praegu oma seisukohti välja töötada. meie anname oma panuse sellesse, et me saavutaksime üksmeele, aga me peame ootama, et nõukogu asuks seisukohale, enne kui meie saame midagi lõplikult otsustada. mis puudutab ettevõtjate seisukohti, VKE-de ja mikroettevõtete seisukohti, siis äh, Euroopa Liidu turul ja ka siseriiklikel turgudel on olemas meetodid, mida kasutatakse Horvaatias, Austrias, Saksamaal, teistes liikmesriikides selleks, et mõõta halduskoormust ettevõtetele. ja ma pean tunnistama, et Horvaatias on tegemist neljanda aastaga, kus me rakendame tegevuskavasid analüüsimaks praegu jõus olevaid seadusi nende analüüside baasil me kõrvaldame tõkkeid, mis vähendavad meie ettevõtjate konkurentsivõimet. Euroopa Liidu tasandil on olemas äh, nõndanimetatud väikeettevõtete test. kõik ettevõtted ettevõtted peavad selle testi läbi tegema, et vaadata, milline on äh, õigusaktidest tulenev koormus neile. Äh, meil peab olema piisavalt julgust ütlemaks iseendale ja oma ettevõtjatele, et äh, me loome uusi administratiivseid tõkkeid ja kas äkki on midagi, mida peaksime ära kaotama, sest need on tõkked Äh, sellist mehhanismi me kasutame ka Horvaatias ja ma olen täiesti kindel, et äh, seda saab kasutada ka Euroopa tasandil ning äh, ma usun, et selline lähenemine aitab meil näha, kas mõned määrused on, eeskirjad on liiga äh, koormavad. mis puudutab nüüd kollektiivset hüvitamist, eh, siis esimene triloog juba toimus ja teine peaks toimuma teisel märtsil. nii palju, kui mina tean, on neli teemat, mida arutatakse läbirääkimistel ma juhiksin tähelepanu siseriiklikele ja rahvusva-, siseriiklikule ja rahvusvahelisele vastutusele. selle direktiivi ülevõtmisperiood on üsna pikk ja me tahaksime, et meil oleks juurdepääs riiklikele registritele, me tahaksime, et meil oleksid äh, hüvitusmeetmed ähm, ja keelud. ja need peaksid olema Euroopa Liidu tasandil ühtlustatud. ma olen kindel, et see on võimalik ja ma olen täiesti kindel, et äh, te äh, arutate seda Euroopa Parlamendis Äh, kaks minutit ja äh, küsimuseks ja siis kolm minutit vastamiseks. meil on ainult tund aega küsimusteks. esimese küsimusega läks nagu läks, aga edasi peame kõneajast kinni ja Kristel Schaldemose järgmisena. Tusind tak for det. Øh, også fra mig og den socialdemokratiske gruppe skal der lyde en tak for, at de er kommet her i dag og fortæller jah, ähm, suur aitäh, et äh, olete täna siin, tänan teid sotsiaaldemokraatide nimel, et tutvustate meile Horvaatia eesistumise programmi tegu on väga olulise programmiga, ambitsioonika programmiga, võttes arvesse, et eesistumine kestab ju vaid pool aastat. kindlasti saab olema huvitav näha, mis te selle esimese poolaasta jooksul jõuate ära teha. teemad, mida te mainite, on väga olulised, investeeringud, teadusuuringud, ettevõtluse temaatika, kõik need teemad huvitavad meid ju kõiki, aga mul on kaks küsimust, mis puudutavad meid kõiki. esiteks, nüüd äh, digiteerimise toetamine ühtsel turul, kuidas see toimuma hakkab, mida te konkreetselt tegema hakkate selleks, et meie ettevõtteid toetada? ja teine küsimus. tõkete kaotamine, sellest oleme rääkinud juba aastaid siin Euroopa Liidus, aga millised tõkked ikkagi siin Euroopa Liidus olemas on, mida Horvaatia eesistuja kavatseb eemaldada ja suudab seda teha? kas me räägime siinkohal ka tarbijate ja töötajate kaitsest nende tõkete eemaldamisel, sest et äh, paljud inimesed äh, kardavad, et ka kõiksugu garantiid ja kaitsed on barjääriks. aitäh, proua Šaldemose ja minister, teil on nüüd sõna kolmeks minutiks. ma sooviksin kõigepealt äh, proua Šaldemoset tänada selle küsimuse eest. kuidas siis jõuda tulemuseni? ma tahaksin öelda, et nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel valitseb täielik üksteise austus, mis tähendab seda, et me peame omavahel asju dialoogi vormis arutama. ja see tähendab seda, et me saame teatud nendes küsimustes äh, jõuda ka lõpliku kokkuleppeni kolmepoolsete kohtumiste raames. teiste küsimuste osas äh, jätkame tööd nagu meie eelkäijadki. Soome eesistumise ajal siis. aga tulles tagasi teie küsimuste juurde, siis enne seda, kui me tegevuskava konkreetselt paika paneme tõkete vallas ja tõkked, tõkete osas peame siis eristama need kõige koormavamad barjäärid. selleks kasutame sellist VKE meetodit ja see meetod aitab meil kindlaks määrata, mis on need haldustõkked, mis probleemiks osutuvad ja tänu sellele analüüsile saamegi teada, millised tõkked on kõige probleemsemad. ja siis otsustamegi, kas need tõkked tuleb kõrvaldada või mitte. digiteerimise temaatika. siinkohal räägime hori-, horisontaalsetest meetmetest ehk siis äh, me räägime kohalikust tasandist äh, ja kesksest tasandist, äh, mis teevad meie elu siinkohal lihtsamaks, vähendades korruptsiooni. sest avalikud teenused digiteeritakse. meie oleme loonud sellise keskse haldusüksuse, mis tähendab seda, et osaselt need protsessid, neid juhitakse kesksel tasandil, aga teine osa protsessidest eh, on sellest kesksest juhtimisest kõrval, sellisel alumisel tasandil. nii et digiteerimine mehhanismina aitab eh, meil eh, muuta ettevõtjate elu lihtsamaks ja kulutõhusamaks ja seeläbi saame vähendada ka korruptsiooni. suur aitäh selle eest ja nüüd järgmine küsimus. jah, suur aitäh selle vastuse eest. aga äh, rääkides jällegi nendest tõketest ja nende äh, kindlaksmääramisest, kas te saate meile Horvaatia eesistujana tagada, et tarbija, tarbijate ja ähm, siis töötajate kaitsetase ei vähene siseturul? või ühtsel turul. minister, sõna on teil. jah, meie nüüd siis juhime konkurentsinõukogu ja selle riigi esindajana ei saa ma teile konkreetseid lubadusi anda, aga ma ütlen teile, et suhtun küsimusse väga konstruktiivselt äh, dialoogide vormis ning ähm, kahtlemata uurin ja analüüsin kõiki ettepanekuid. mitte ainult neid, mis äh, pooldavad äh, siis tarbijate kaitse vähendamist. meie tahame ikkagi rohkem õigusi ja paremaid õigusi. et nende õigus, õigused oleks tagatud. aitäh, nüüd proua Haransoova Renew nimel, palun, sõna on teil, proua Harantsova. suur aitäh, proua esinaine ja härra minister, soovin teile kõigepealt eesistumiseks edu soovida. omalt poolt tahaksin tõstatada toodete kehva kvaliteedi temaatika, nagu te teate, siis äh, on sellest äh, väga palju räägitud ja see on tähtis teema mitte ainult meie komisjonis, vaid Euroopa Parlamendis laiemalt novembrikuus esitleti meile ühe uuringu tulemusi sel teemal, kust tulenes, et Euroopas on probleeme kehvade toodete ehm, ja selle kvaliteediga siis. ja mitte ainult Tšehhi Vabariigis näiteks, vaid ka teistes liikmesriikides, mis tähendab seda, et eh, ühtne turg selles vallas on läbi kukkunud. homme tutvustatakse meile ka majandusanalüüsi tulemusi, miks ettevõtjad ise tarbijaid eksiteele viivad ja mi-, kuidas nad sellist käitumist äh, siis põhjendavad ja ausalt öeldes äh, mind šokeerisid teatud väited ettevõtjatelt, näites, et äh, ettevõtjad eri liikmesriik- või tarbijad eri liikmesriikides soovivad erinevaid asju või siis on tegu hinnatundlikkuse küsimusega, mina ei ole nõus sellega, on tuhandeid eri viise, kuidas nende küsimustega tegeleda, aga mina tahaksin nüüd teilt kuulda, härra minister, et te olete üldse nõus, et sellega, et ettevõtjate väited ei päde ja et teie eesistuja hakkab ka selle probleemiga tegelema, otsides lahendusi. aitäh, proua Haransova, minister, sõna on teil aitäh selle küsimuse eest ning äh, tänan üldse selle huvi eest, mida olete näidanud üles äh, selle temaatika vallas. proua Harantsova, toodete kehv kvaliteet on äh, kahtlemata meie jaoks oluline teema Horvaatias, nagu ka teiste liikmesriikide majanduste jaoks. samuti on tegu olulise teemaga ühtse turu kontekstis tegu on probleemiga, mis ei ole mitte ainult oluline, vaid lausa esmatähtis teema, sest et toote kvaliteedi direktiiv on vastu võetud, see on läbinud selle seadusandliku protsessi ja me oleme ka paika pannud tähtaja selleks ajaks, kui see liikmesriikides üle võetakse. mis tähendab seda, et varem või hiljem peavad kõik liikmesriigid selle direktiivi oma õigusaktidesse üle võtma. ma ausalt öeldes ei eelda, et sellega mingeid probleeme peaks tekkima, küll aga võib äh, selles järelevalve ja rakendamise kontrolli poole pealt teatud äh, probleeme esineda. ja mis nüüd puudutab liikmesriikide oma õigusakte, siis äh, kindlasti me jälgime ja kontrollime seda, et äh, direktiivi eesmärgid saaksid üle võetud. ja kindlasti anname me teada ka sellest, äh, kui eeskirju rikutakse ning räägime siis ka kahju hüvitamise vormidest. kindlasti astume samme nende vastu, kes eeskirjadest kinni ei pea. me räägime siin ju ühisest vastutusest. liikmesriigid vastutavad, aga ka Euroopa Liidu tasand peab vastutama selleks, et meie õigusraamistik äh, püsiks äh, puutumatuna. nii et äh, kõik peavad mängima oma rolli, ka need, kes siis oma õigusaktidesse liikmesriikides direktiivi eesmärgid üle võtavad ja ka siis seirajad peavad oma rolli täitma, nii et kahtlemata jälgime, et see direktiiv rakenduks korrektselt. aitäh, härra minister! suur aitäh, härra minister, mul on hea meel kuulda, et te olete nõus, et tegu on üldse probleemiga Euroopa Liidu ühtsel turul. võib-olla on minul veidi teine arusaam sellest, kuidas probleemi lahendada, aga kui sain õigesti aru, siis meil on äh, nüüd see õigusandlik äh, akt olemas äh, ja me peame lihtsalt jälgima, kuidas see üle võetakse ja meie komisjon kindlasti selle seadusandliku protsessiga tegeleb edasi. aga mida nüüd meie peame tegema ja mida ka eesistuja äh, peaks tegema, on võib-olla korraldama koosoleku kõikide liikmesriikide vahel sel teemal, selleks et tagada, et liikmesriikide pädevad ametiasutused võtavad vastu kõikvõimalikud meetmed taolise tava kaotamiseks. kas Horvaatia eesistuja saaks liikmesriikidele sellise kohtumise korraldada? aitäh ja nüüd lühike vastus, palun. noh, öeldakse, et eh, kui juba mõnda aega poliitikas tegutseda, siis eh, niimoodi lubadusi vasakule-paremale jagada ei saa, aga ma toetan sellist algatust ja teen omalt poolt kõik, et taoline konverents korraldada. aitäh nüüd härra Kolaia Roheliste ja FA poolt. aitäh, proua esinaine. aitäh, härra minister, selle esitluse eest ja soovin teile palju edu teie väga olulises ülesandes järgnevate kuude jooksul meie fraktsioonil on üks küsimus, mis puudutab tehisintellekti temaatikat, mainisite seda ka oma ettekandes. kas teie teete omalt poolt kõik selleks, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda ja kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta raportid ÜRO-st nagu ka Euroopa Nõukogu eh, järeldusi arvestatakse, kui räägitakse tehisintellekti eh, siis eh, õiguslikest järelmitest ja kui räägitakse automatiseeritud äh, otsuse langetamistest. kas te tegelete ka diskrimineerimisteemadega äh, siis tehisintellekti aruteludel äh, nõukogus? sellised küsimused siis. ja palun, härra minister. suur aitäh, härra Kolaja tehisintellekti temaatika äh, on üks teemasid, millega me nõukogus tegeleme ja see on üks olulisemaid teemasid ähm, koos digiteerimisega ja sellise äh, ühise Euroopa tasandi digitaalmajanduse süsteemi loomisel. räägime tehisintellektist. mul on tunne, et äh, praegusel hetkel on üks või vahest äh, kõigest üks selline võtmetähtsusega element selles küsimuses. kuidas struktureerida seni struktureerimata andmeid? ja kuidas seda teha seaduslikul moel, et neid saaks kasutada need, kel seda vaja. ja samas kuidas tagada see, et et äh, me saaks tehisintellekti tooteid genereerida ja neid rakendada. piiriülene andmete kättesaadavus äh, on teatud analüüside jaoks vajalik ja analüüsid on vajalikud selleks, et äh, seirata kõiki tehisintellekti protsesse, aga seda senimaani reguleeritud ei ole ei liikmesriigid ega Euroopa Liit ei ole defineerinud mingit lähenemist äh, struktureeritud ja struktureerimata andmete osas. ja teisalt on vaja ka aru saada sellest, kuidas oleks võimalik äh, Euroopas äh, välja töötada selliseid mõistlikke tehnoloogiaid ja süsteeme, mille alusel saaks analüüsida tehisintellekti neid aspekte, mida me kasutada soovime. mina olen kindel ühes asjas. ma juba ütlesin, et me tegeleme äh, ühise äh, tööstusstrateegia ja digitaalrevolutsiooni strateegia nimel mida VKE-d saaksid kasutada, seda siis teeme Euroopa tasandil, see on osa sellest tööstusstrateegiast. ja tuleb ka selline eraldi dokument, meil on vaja strateegilist äh, dokumenti ka tehisintellekti teemadel ja siis on vaja riiklikke tegevuskavasid harmoneerida Euroopa äh, raamistiku raames. aitäh selle eest ja härra Kolaja, kiire vastus sellele. aitäh mind huvitab tegelikult ka üks äh, teine temaatika, mida juba siin on ka mainitud, ehk siis äh, äh, toodete kahetine kvaliteet. lugedes teie dokumente, saan ma aru, et teie jaoks on oluline, et liikmesriikides oleks see kvaliteet sama kõigil toodetel ja oleme oma fraktsioonis sama meelt. minu küsimus nüüd on üsnagi spetsiifiline. kas teie plaanite Äh, uusi mõjuhinnanguid sel teemal äh, algatada või teha midagi sarnast, mille eesmärk oleks siis äh, sama? härra minister, palun. jah, võib-olla siis sõnastan uuesti natukene teises vormis selle, mida ma enne mainisin meie jaoks on oluline ennetada sellist olukorda, kus Euroopa Liidu ühtsel turul müüakse kahetise väärtusega tooteid. seda me soovime. vältida sellist olukorda ja kinnitan teile, et meie anname omalt poolt kõik selleks, et äh, igapäevaselt niimoodi mõelda. hispaanlased, horvaadid, äh, ükskõik mis liikmesriigi tarbijad ei peaks arutama enam sellel teemal, kas Milka šokolaad äh, on ikka samasugune ja sama kvaliteetne ühes või teises äh, liikmesriigis või kas puhastustooted on eri liikmesriikides erineva kvaliteediga või mitte. see on üks neist teemadest, millega peaksime tegelema igapäevaselt. ja minu arvates ei ei peaks me sellel teemal enam üldse mõtlema mõne aja pärast, sest et kui me oleme siseriiklikud seadused harmoneerinud, siis on eh, siseriiklikesse seadustesse sisse kirjutatud, et teatud seiremehhanism eh, peab olema olemas, et toodete kvaliteeti kontrollida ja ma olen kindel, et nii nõukogu kui Euroopa Parlament on omalt poolt valmis eh, ka teatud sanktsioone kohaldama nende vastu, kes siis äh, kokku lepitud eeskirju eiravad. aitäh, nüüd proua Žuroon ID fraktsiooni poolt. aitäh, proua eesistuja! tahtsin kõigepealt lihtsalt öelda, et äh, mul ei olegi äh, küsimust, aga kasutan oma kõneaja ära. härra minister, palju edu teile, aitäh, et te siin olete! meie tegeleme siin tarbijakaitsega, siseturu küsimustega ja nagu te teate, peame me kaitsma äh, VKE-sid ja ka tarbijaid ja küsimus tegelikult on järgnev. see puudutab äh, siis ettevõtjaid ja tarbijaid ja täpsemalt äh, tooteinfot Need on vajalikud selleks, et tarbijaid siis kaitsta, aga ka selleks, et teada, millest toode koosneb. kui osta Šveitsi šokolaadi Šveitsist, Eh, siis eh, jääb mulje, et tegu on väga eh, hea kvaliteediga šokolaadiga näiteks. aga Ameerikas on olemas Buy American Act, selline seadus, kus soovitakse osta siis Ameerika kaupa. samuti on teada, kui palju on toote siis koostisosadest Ameerikast pärit, aga meil sellist seadust ei ole on eh, jah, teatud tooted, kus on kirjas, kus need päritoluained on, aga, aga muidu mitte, näiteks eh, ostes eh, mette, siis ma saan lugeda lihtsalt, et need koostisosad ei ole Euroopa Liidust. ja see tähendab seda, et me ostame ikkagi mett, millest kaheksakümmend protsenti koostisosadest on Hiinast, aga meil on õigus teada, kust need äh, tooted ikkagi pärinevad. kusjuures paljud tarbijad tahavad ka teada, mis konkreetsest riigist mingi toode on pärit. nii et kui kusagil on kirjas, et see on Euroopas toodetud toode, siis seal peaks olema täpsem info, näiteks see on pärit Alsace'ist Fr äh, Prantsusmaalt. nii et me roh-, tahame rohkemat, äh, mida teie sellest arvate? ja kui te arvate, et see on õige äh, põhimõte, siis mida teete eesistujana selleks, et see küsimus edasi liiguks? aitäh, minister, sõna on teil aitäh, proua Žuron! jah, mina olen äh, ju poliitik ja olen äh, igati nõus teie öelduga. teada on see, et supermarketidel on juba kohustus äh, toote etikettidel siis ära märkida, kust teatud toode pärit on, mis riigist ja see on kahtlemata vajalik sest et niimoodi saab tarbija piisavalt teavet eh, toodete kohta, mida nad ostavad ja nende kvaliteedi kohta. ja kõik, mida meie Konkurentsivõime Nõukogus eh, teeme, käib selle nimel, et olukord paraneks veelgi. kõik tarbijad peavad teadma seda, kas eh, mingeid tooteid ostes on see tooteinfo võib-olla seal äh, sildil väär või mitte, nii et selles mõttes peame meie vastutust kandma ja riskidega tegelema. aitäh! nüüd härra Pilan ECR grupi, fraktsiooni nimel, palun! aitäh! kõigepealt tahaksin äh, ära märkida, et äh, paljud meist siin äh, peavad äh, vägagi äh, me hindame väga teie tööd selles samas teemas, mida me just arutasime ja me tõesti väga hindame seda, et te olete väga palju tähelepanu toodete teemale juhtinud ja siis sellele, et, et teatud info on äh, Äh, on väär, aga tahaksime, et siis teenuste vallas äh, see töö jätkuks samal viisil. tahaksime äh, siis tunnustada ka selle eest, et te olete ettevõtete asutamise vabaduse piiranguid vähendanud ja teenuste pakkumise piiranguid vähendanud. paljud liikmesriigid ja ettevõtted, õigemini nende ettevõtete käive ei ole nii suur, Äh, kui võiks eeldada teenuste puhul võrreldes kaupadega, siis äh, on ikkagi niimoodi, et äh, see rohelepe mõjutab inimeste mõtlemist ka edaspidi, inimesed ei hakka muutusi ellu viima, kui see nende elus mingit suurt kui see, kui see nende elu positiivses suunas ei mõjuta, mis, mis on siis teie eesmärk, kuidas saavutada positiivsed lahendused selleks, et äh, ka komisjoni algatused äh, ellu viidaks, millised on need takistused, mis äh, Horvaatia ettevõtted on välja toonud, mille tõttu nemad ei pääse teiste liikmesriikide turgudele? aitäh, härra Pilan ja sõna on teil, härra minister aitäh, härra Vilan. olen teiega igati nõus. niisiis, kaupade ja teenuste vahetus meie seadusandlikus raamistikus on, on täiesti olemas ja kesksel kohal. rääkides teenuste direktiivist, siis on seal teatud äh, takistusi, see on hetkel blokeeritud, kui me saame äh, nõukogult mandaadi oma eesistumise ajal aruteludega jätkata, siis oleme selleks valmis. oleme valmis jätkama nii tehnilisel kui poliitilisel tasandil selle teemaga. juba Austria eesistuja käis välja algatuse selleks, et teenuste segment viia äh, kõrgema tasalist, taseme dialoogide Äh, raami siis kolme institutsiooni vahel ja meie oleme omalt poolt valmis tegema kõik, selleks, et dialoogi edendada ja arutelusid soodustada. ja kui mitte meie eesistumise ajal, siis kahtlemata sillutame teed järgnevate eesistujate jaoks. selleks, et äh, jõuda selle direktiivi teemadel ka kolmepoolsete kohtumisteni. rääkides teenuste valdkonnast, olen teiega igati nõus, et tegu on äh, sellise alaga, mis äh, seadus on siis liikmesriikide äh, seaduste tasandil on ka oluline teema, sest et kui seda liikmesriikide tasandil reguleeritakse, saab äh, ärgitada siis liikmesriikide ettevõtteid ja mõjutada Euroopa Liidu majandust tervikuna. teenuste valdkonna selline ergutamine ja teenuste valdkonna liberaliseerimine aitab äh, turgutada ka teisi valdkondi, näiteks turismisektorit ja seeläbi jõuame suurema majanduskasvuni ning äh, suurema piiriülese ühenduvuseni. ka suurema kaubanduseni piiriülesel tasandil siis. see praegune dokument on aga liiva jooksnud, see on külmutatud. kui aga meil vastav võimalus avaneb, siis äh, oleme valmis läbirääkimistega taas alustama ning äh, sillutama teed kolmepoolsete kohtumisteni jõudmiseks, selleks et järgmine eesistuja saaks triloogidega alustada. aitäh, järgmisena proua Konishna kuue poolt. aitäh, aitäh, härra minister minu äh, küsimus tegelikult äh, tuleneb sellest, äh, mida siin juba on mainitud, jätkan samade teemadega nagu eelpool mainitud. nüüd need kahetise kvaliteediga tooted. Te vastasite paarile küsimusele, alguses olin väga rahul, mõtlesin, et Horvaatia eesistuja on hästi alustanud selle teemaga, aga pärast hiljemaid küsimusi ja vastuseid olen natukene segaduses. märtsikuus juba äh, avaldati dia- või, või alustati dialoogidega, ähm, mina arvasin, et muuhulgas ka selle kahetise äh, kvaliteediga toodete direktiivi osas, kas te saate seda kinnitada või mitte? sest et äh, see on just see formaat, kus sellistest teemadest rääkida. kusjuures, kui rääkida üldse kvaliteedist ja seiretegevusest, siis mul on tunne, et oleme jõudnud sellisesse seisu, kus see direktiiv ei ole tegelikult väga hea. komisjon on äh, sellest direktiivist äh, välja jätnud kõige olulise teema. nimelt äh, see kvaliteedi koni-, kontroll saab igas liikmesriigis olema erinev. vastake palun minu küsimusele, kas teie kavatsete selle kontrolli teemaga edasi tegeleda, et see ühtlustada ja kas te eesistujana tagate selle, et koos kolleegidega teistmes, teistest liikmesriikidest äh, suudate välja pakkuda konkreetse tõlgenduse kvaliteedikontrolli kohta ja kuidas selle direktiivi raames seda kohaldatakse? proua Konechna, äh, kui te seda päris viimast lauset ei oleks öelnud, äh, siis ma oleks öelnud lihtsalt jah ja jah. mu vastus oleks kestnud vaid viis sekundit aga kuna see teie küsimuse lõpposa oli natukene keerulisem, siis võib-olla selline selgitus minu poolt siis. jah, märtsikuus toimub ministrite taseme kohtumine, kus räägitakse ka tarbijate äh, kaitsest ja ma olen kindel, et seda tüüpi kohtumisel äh, me ka seda antud temaatikat, seda direktiivi käsitlemata ei saa jätta. ehk siis räägime direktiivist, millega soovitakse vältida kahetise kvaliteediga toodete olemasolu meie turgudel. nii, te tahate teada, kas me suudame mingi tulemuseni jõuda? jällegi ma ei taha siin mingeid äh, lubadusi jagada, mida me võib-olla täita ei suuda, nii et kordan äh, seda temaatikat tutvustades eh, lausutud sõnu, ehk et eh, anname endast kõik selleks, et eh, nende teemadega rääkida koosoleku ajal, pärast koosolekuid, kogu eesistumise ajal, selleks et oma seisukohad ühtlustada. nii et meie oleme selgelt välja öelnud, et on täiesti vastuvõetamatu, et taoline olukord on tekkinud äh, me peame selle olukorra lahendama ning tootjad peavad äh, samaväärset kvaliteeti pakkuma kõigis riikides, kus nende tooteid müüakse. Äh, aitäh ja nüüd saab sõna proua Kokalaari Rahvaparteist. aitäh, esinaine kui Horvaatia eesistumise prioriteedid välja kuulutati, siis te rõhutasite seda, kui oluline on ringmajandus ning siseturu süvendamine. samal ajal me ootame, et komisjon kuulutaks välja uue ringmajanduse tegevuskava mina usun, et ringmajanduse edendamine ning piiriülese kaubanduse edendamine ümbertöödeldud toodete puhul on just see võti, mida me vajame kliimamuutustega võitlemiseks, samal ajal see panustab meie äh, tuleviku majanduskasvu siseturul. seega minu küsimus on järgmine, mida kavatseb eesistuja teha selleks, äh, et edendada äh, piiriülest kaubandust parandatavate ning ümbertöödeldud toodete valdkonnas? aitäh ja minister, teil on sõna vastamiseks. Hvala vam, gospođo Kokalari, na suur aitäh, proua Kokalari! suur aitäh, et näitate hüvi, huvi selle teema vastu ja aitäh selle küsimuse eest! ringmajandus, kliimaneutraalne majandus, roheline kokkulepe, kõik need elemendid ja algatused, millest me praegu räägime Need on kas äh, muudetud äh, õigusaktideks ning neid äh, rakendatakse Euroopa Liidu või riiklikul tasandil, vähemalt teatud elementide ulatuses. aga kas neid suudetakse rakendada, sõltub sellest, kas me tagame nendele piisava rahastuse ja on teatud elemente, millega on vaja veel tegeleda. praegu käivad läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku üle kahe tuhande kahekümne esimesest kuni kahekümne seitsmenda aastani peame me näitama kindlat seisukohta, äh, võttes vastu mitmeaastase finantsraamistiku. me peame tagama piisava rahastuse äh, teatud algatuste läbiviimiseks. kui meil on õiguslik raamistik olemas teatud tingimuste kehtestamiseks, aga samal ajal ei ole meil piisavalt äh, rahastust nende rakendamiseks, siis on ilmselge, et neid tingimusi ei täideta. ma olen kindel, et te olete kõik lugenud äh, seda uut rohelist kokkulepet. tööstuste muutmine ja kõik see, mis äh, jääb alles tööstusprotsesside tõttu meil on väga palju tööstusjäätmeid, äh, millega tuleb tegeleda. meil on vaja äh, erilist rahastamisvahendit selle uue rohelise kokkuleppe jaoks. see võiks olla ehk osa äh, mitmeaastasest finantsraamistikust või eraldi fond, mille eesmärgiks ongi rohelise kokkuleppe rahastamine ma tahan öelda, et meil on esiteks vaja soovide nimekirja, aga samal ajal äh, on meil vaja leida äh, sobivad finantsvahendid, mis võimaldavad meil seda soovide nimekirja täita. aitäh ja proua Borsen sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, proua esinaine. härra Horvat, mul on hea meel teid äh, täna siin näha enne küsimuse esitamist äh, tahaksin teha ühe kommentaari. tahaksin äh, väljendada oma heameelt äh, teie vastuste üle saadikute küsimustele, mis puudutavad toodete erinevat kvaliteeti. ma loodan, et te olete ambitsioonikas ning ma loodan, et te võitlete selle teema eest, sest te näete, kui oluline on see meie saadikutele ning Euroopa Liidule nüüd minu küsimus. rahvapartei kolleeg äh, esitas äh, selle küsimuse juba osaliselt ära. kui me räägime masinate äh, täiendavast kasutamisest, siis see on väga oluline teema. Te rääkisite meile üldisest lähenemisest, aga kas te saaksite olla konkreetsem? milliseid õigusloomelisi ettepanekuid kavatsete te toetada äh, märtsikuus äh, tegevuskava jaoks? aitäh, äh, proua Borson. ma usun, et tänase arutelu käigus me oleme juba maininud ja arutanud kõiki kuut väga olulist algatust, algatusi, mis ei ole olulised mitte ainult Konkurentsinõukogu jaoks, vaid ka laiemalt. algatused, mis on töös või äh, toimikud, mis on juba lõpule viidud äh, ning äh, mis on valmis ülevõtmiseks riiklikusse õigus, riiklikku õigusesse meie jaoks äh, on väga oluline ka seoses äh, teise äh, prioriteediga, et kõik tooted peavad olema nõuetekohaselt märgistatud. tootjatel peab olema piisavalt informatsiooni selle kohta, mida nad ostavad. juhul, kui see nii ei ole, siis peab õigusraamistik andma neile võimaluse see toode tagastada äh, saada asendustoode või saada raha tagasi. meil on vaja luua tingimused, millega tagatakse, et kõikidel toodetel on seitsme või kümneaastane äh, säilivustähtaeg selle aja jooksul peavad tootjad tagama varuosade kättesaadavuse ja võimaluse neid seadmeid või tooteid parandada. seda teemat ei tuleks üldse aastal kaks tuhat kakskümmend arutada, see peaks olema tavapärane tegutsemisviis. selline on minu äh, seisukoht, kui ma midagi ostan. ma ei räägi siin äh, ministri, äh, vaid ostjana ostjana ei ole ma rahul sellega, et äh, kui müüakse, et kui müüakse toodet, mis ei ole äh, sobivalt märgistatud. tarbijate kaitse ei ole mitte ainult meie eesistumise prioriteet. see on olnud prioriteediks ka peaaegu kõikide eelnevate eesistujate jaoks kui me räägime tarbijakaitsest ja tarbijate õiguste tugevdamisest, siis äh, see on äh, huvipakkuv teema ka järgmiste eesistujate jaoks, aga oluline on võtta vastu ühtne seisukoht. ning see seisukoht peab selgelt kajastuma ka riiklikes õigussüsteemides. meil on vaja tõhusaid kontrollsüsteeme ja karistusi, kui neid on vaja. selleks, et äh, sellist anomaaliaid ära hoida ning me peame äh, vähendama äh, nende toodete arvu, selliste toodete arvu, mis turul on kättesaadavad. mis puudutab toodete eluea, seadmete eluea pikendamist, siis see on asjakohane teema ringmajanduse ja rohelise kokkuleppe seisukohast on oluline selliseid algatusi läbi viia. aitäh! vabandust, ma sooviksin esitada jätkuküsimuse, sest mul oli ainult üks minut. väga lühike jätkuküsimus. härra minister mul on väga hea meel kuulda, et tarbijakaitse on teie jaoks oluline prioriteet arvestades, et äh, Horvaatia äh, on tarbijakaitse küsimustes nimekirjas üsna madal, äh, üsna tagaotsas. on väga palju nõuandvai, nõuandekeskusi ja vabaühendusi, kes selle valdkonnaga Horvaatias tegelevad aga ministeerium ei taga neile piisavalt ressursse nende teemadega tegelemiseks. kuidas teie meelest vabaühendused võiksid selle probleemiga tegeleda? pean ütlema, et teil on osaliselt õigus. aga miks osaliselt? kaks aastat tagasi äh, hakkasime me rakendama teistsugust rahastamismudelit vabaühenduste jaoks äh, me loome pidevalt äh, uusi taotluste projekte ning me suurendame pidevalt äh, tarbijate teadlikkust äh, oma õigustest. lisaks sellele äh, me julgustame projekti ettepanekute esitamist, kui riigieelarves on selle jaoks vahendeid. projektide arv iseenesest ei ole nii oluline. meie jaoks on oluline see, et vabaühenduste aktivistid peavad mõistma, et hea äh, projekti kavand koostöös kohaliku omavalitsuse või äh, keskvalitsusega, kui projekt äh, hinnatakse sobivaks, siis ministeerium annab sellele projektile raha, mis võimaldab vabaühendustel neid algatusi läbi viia, mille eesmärgiks on tarbijaõiguste kaitse. aitäh ja proua Haan Renew fraktsiooni nimel aitäh, proua esinaine. suur aitäh, minister, et tutvustasite Horvaatia eesistumise prioriteete. ma läheksin tagasi teema juurde, mida te ainult lühidalt äh, mainisite ja selleks on tehisintellekt. Te mainisite kaudselt, et meil on vaja reegleid, mis tuginevad äh, reeglitele arvestades seda, et komisjon kavatseb tutvustada oma mõjuhinnangut äh, tehisintellekti kohta üsna pea, siis ma tahaksin teada, mida Horvaatia eesistuja kavatseb äh, teha, äh, millised on konkreetsed plaanid, arvestades neid uudiseid, mis sel nädalal avalikuks said, et USA-s kasutatakse näotuvastussüsteeme Nad äh, kasutavad andmeid, äh, mis tulevad äh, eraettevõtetel, kes müüvad andmeid, mis on pärit sotsiaalmeediaplatvormidelt ja see mõjutab ka Euroopa kodanikke. ma tahaksin teada rohkem selle kohta, mida teie kavatsete teha, et kehtestada Euroopa Liidu regulatsiooni mm, tehisintellekti kohta, nii et see kaitseb kodanikke ning tagab nende eraelu puutumatuse. aitäh ja palun, minister, teil on sõna aitäh, proua Hann, küsimuse eest. ma üritasin osaliselt äh, määratleda põhiprobleemi, mis tuleb lahendada seda selleks, et tehisintellekti tooteid äh, oleks võimalik äh, igapäevaelus kasutada. nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. aga ka selleks, et äh, teatud tooteid oleks võimalik turustada ning nad oleksid tarbijatele kättesaadavad. ma olen teadlik, et äh, kõik tooted, mis sisaldavad tehisintellekti elemente vajavad juurdepääsu andmetele. andmed on võtmeks. andmed on aga väga lai mõiste. teatud andmed on avalikult kättesaadavad, teatud andmed mitte, nad võivad olla struktureeritud või struktureerimata andmed. mõned andmed on konfidentsiaalsed seega andmed on väga lai kategooria mis ei ole täpselt määratletud. ma usun, et üheksateistkümnendal veebruaril, kui tutvustatakse tegevuskava, siis äh, me teame, äh, kuidas seda eetilist komponenti hakatakse õigusraamistikus kohaldama. meil on ka valge dokument, mida me ootame. ja ma usun, et äh, seal on toodud laiem definitsioon kõikidele täna arutatud aspektidele. ma tahaksin aga rõhutada, et äh, meil on suured andmekogud, mida me saame vahetada piiriüleselt. me saame neid kasutada selleks, et äh, toota äh, tehisintellektil põhinevaid tooteid ning neid kasutada. me peame teadma, millist tehnoloogiat meil on vaja, milliseid andmeid me peame koguma selleks, et äh, neid kasutada äh, tulevikus äh, tehisintellekti toodete tootmiseks ja mis oleksid igapäevaselt kättesaadavad meie tarbijatele. aitäh! suur aitäh, seega ma ootan täiendavat infot pärast üheksateistkümnendat veebruari. see on kiireloomuline teema ja meil on kiiresti vaja konkreetseid plaane ja samme, mida ette võtta. meil on vaja selget Euroopa plaani tehisintellekti jaoks. aitäh ja viimane kõneleja nimekirjas on härra Dolešal Rahvaparteist, palun. lugupeetud esinaine, lugupeetud minister, suur aitäh selle Horvaatia eesistumise e-, kava tutvustamise eest ähm, äh, ülevaatest, äh, mis järgmise kuue kuu jooksul hakkab toimuma. komisjon tegi ettepaneku äh, direktiivi osa, mis puudutab kuussada kakskümmend kolm direktiivi, mis puudutab siseturuteenuste osustamist ja teavitamismenetlust ja loamenetlust. tege-, sellega muudetakse varasemat direktiivi mis puudutab äh, koostööd äh, siseturu infosüsteemi osatuses. tegemist on siis äh, selle teavitamisdirektiivi ettepanekuga. meil on kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast Euroopa Kohtu otsus, mis milles juhitajate tähelepanu erine, erinevatele võimalustele, mida ka nõukogu on kaalunud, aga siiamaani ei ole liikmesriigid jõudnud kompromissini mis puudutab võimalikke negatiivseid tagajärgi kohalikele omavalitsustele, kasvavat halduskoormust ja suuri ajaviivitusi, näiteks planeerimismenetluses kas või kuni kuus kuud, eh, siis eh, tahaksin teada, kuidas te kavatsete neid läbirääkimisi edasi viia, kas eh, on plaanis neid teavitamismenetluse alaseid läbirääkimisi jätkata ja millised on teie plaanid vaidlusalustes küsimustes, kuidas te tahate neid asju lahendada ja jätkata läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, aitäh! Hvala, gospodine Dolešov. Da. aitäh, härra Dolešov. jah, antud direktiiv on praegu ülevaatamise äh, etapis ning meie oleme valmis äh, alustama liikmesriikidega kahepoolseid kohtumisi veebruarikuus seda selleks, et äh, teada saada nende seisukoht ning äh, valmistada ette kompromisslahendus, mis äh, oleks võimalik alus kolmepoolsete läbirääkimiste pidamiseks. nagu ma mitu korda olen öelnud, kompromiss ja vastastikune austus kolmepoolsete läbirääkimiste ajal institutsioonide vahel on see, äh, mis võimaldab meil äh, oma seisukohti lähendada. me peame uurima, äh, millised on erinevate liikmesriikide arvamused, selleks et neid paremini mõista minu järeldus on aga järgmine aastal kaks tuhat kakskümmend peame võtma eesmärgiks vähendada ettevõtjate halduskoormust, tagada kohalike valitsuste parem toimimine ning ka riikliku halduse parem toimimine. uute haldustõkete ja mittehaldustõkete loomine töötab meie vastu. meie peamine eesmärk peaks olema ühtlustada teatud haldusprotsesse selleks, et vähendada Äh, finantskoormust. me tahame, et äh, kodanikel ja ettevõtjatel, ennekõike kodanikel, oleks võimalik äh, nautida paremaid teenuseid väiksema hinna eest. aitäh, minister! sellega on kõnelejate nimekiri lõpule jõudnud, meil on ka aeg otsas ja palun nüüd ministril esitada oma lõppsõna Hvala gospođo predsjedavajuća, poštovane članice i članovi Euroopa. aitäh, proua esinaine. austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. selle lühikese tunnikese jooksul oleme üritanud äh, rääkida Horvaatia eesistumise prioriteetidest ning näidata, et me oleme valmis leidma kompromisse ning rakendama julgeid lahendusi nende toimikute puhul, millest me oleme rääkinud. me oleme valmis leidma ka jätkusuutlikke vahendeid ning rahastust selleks, et rakendada õigusraamistikku tegevuskavade kaudu ning teha seda mõistliku aja jooksul olles vastanud teie küsimustele, äh, ei ole mul enam midagi lisada. võttes arvesse teie töökava ning aega, mis te olete mulle pühendanud, lõpetaksingi siinkohal oma sõnavõtu ja soovin teile äh, väga edukat kahe tuhande kahekümnendat aastat aitäh, minister, komisjoni ja kõigi liikmete nimel sooviksin teid tänada selle arvamuste vahetuse eest. ma usun, et kõik hindavad seda, et me oleme üritanud asjale läheneda struktureeritumalt kui ehk varem mulle tundub, et saavutasime sellega sügavamõttelise arutelu, saime häid vastuseid ning meil on selle üle väga hea meel. me loodame, et järgmise kuue kuu jooksul äh, on meil eesistujaga konstruktiivne koostöö nendes läbirääkimistes, mis aset leiavad. ja minister, te kuulsite selgelt, mis on meie liikmete jaoks oluline, seega suur tänu taas kord, et äh, meie komisjoni külastasite ning äh, võtame paar minutit, enne kui liigume järgmise päevakorrapunkti juurde. Dear colleagues, let's, let's start again. The next point uh, on kallid kolleegid, alustame nüüd jällegi oma koosolekut. järgmine päevakorrapunkt on küberturvalisuse direktiivi rakendamise õigusliku kontroll, õiguslik kontroll ja tahaksin tervitada siin Jakub Buratinskit, küberturbeüksusest, äh, DigiConnectist. ma arvan, et ma ei pea teile hakkama meelde tuletama seda, et meie komisjon on vägagi huvitatud sellest, kuidas kõiki Euroopa Liidu õigusakte järgitakse, sealhulgas küberturvalisuse direktiivi. see direktiiv võeti vastu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja ülevõtmise tähtaeg oli mai kaks tuhat kaheksateist. ma arvan, et te kõik olete näinud Äh, seda teatist, mis oli teie koosoleku dokumentide hulgas ja annab teile taustainfo ja kõigepealt annan sõna härra Boratinskile kõigepealt kümneks minutiks ja siis äh, jätkame aruteludega. härra Boratinski, palun. tere hommikust, daamid ja härrad. suur aitäh, lugupeetud juhataja et andsite komisjonile võimaluse tutvustada seda, milline on hetkeolukord küberturvalisuse direktiiviga. tahaksin teile meelde tuletada seda, et see direktiiv oli osaks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta küberturvalisuse strateegiast ja see on esimene kord, kui Euroopa Liidu tasandil tegime midagi selleks, et äh, luua äh, kõikehõlmav meetmete pakett küberjulgeoleku teemal ja teie komisjon tegelikult mängis äh, väga olulist äh, rolli. Te juhtisite parlamendi poole pealt äh, läbirääkimisi ja mul oli väga hea meel kohtuda härra Schwabiga, kes oli selle teema raportööriks. niisiis tahaksin keskenduda sellele raportile, mille komisjon oktoobris vastu võttis. selles raportis see raport on esimene samm hindamaks, kuidas direktiiv toimib ja siis äh, läheksin natukene ajas tagasi selle raporti äh, Ehm, mõte tundub võib-olla mõistatuslik nendele, kes seda pidevalt ei näida. Eh, me tahtsime näha, eh, kuivõrd järjekindlad on liikmesriigid eh, oma meetodites kriitiliste teenuste kindlaks tegemiseks. see on seotud esialgse komisjoni ettepanekuga, mille, mille osas läbirääkimiste käigus otsustati, et liikmesriigid on need, kes panevad paika direktiivi kohaldamisala, selle, millised ettevõtted selle direktiivi kohaselt poolt äh, peavad äh, infot esitama, meil on kaks kohustust. kõigepealt peavad äh, ettevõtted rakendama riskihindamismeetmeid ja võtma turvameetmed ja teiseks teavitama küberturbe intsidentidest. ja parlamendi poolt on sellele valdkonnale juhitud tähelepanu kui valdkonnale, kus on killustamise oht ja juba enne, kui komisjon järgmise aasta kevadel viib läbi äh, lõpliku põhjaliku hindamise, peame kaaluma konkreetseid aspekte. nii et, et äh, kui me vaatame üldist ajakava, see direktiiv jõustus äh, augustis, nagu ma ütlesin, liikmesriikidel on kohustus paika panna need direktiivid, või need, need ettevõtted, mis on siis äh, oluliste teenuste osutajad. ja kui me vaatame siin nüüd äh, novemb-, ajakava, siis november kaks tuhat kaheksateist oli see äh, tähtaeg, kui liikmesriigid pidid esitama siis informatsiooni äh, oluliste teenusepakkujate kohta aja, äh, see info esitamine venis, seega kuupäevast, milleks oli mai kaks tuhat üheksateist, ei peetud kinni ja meil ei õnnestunud selleks tähtajaks saada kõikehõlmavat ülesanne, ülevaadet olukorrast liikmesriikides ja seetõttu pidime oma raporti vastu võtma hiljem. ja miks see on oluline, sellepärast et liikmesriigid äh, Äh, peavad äh, kasutama järjekindlaid kriteeriumeid nende ettevõtete kindlaks tegemiseks, sellepärast et me tahame teada, millised on need küberohud, äh, mis on piiriülesed, mis ettevõtteid puudutavad ja loomulikult on see oluline ka turu aspektist. me tahame, et ettevõtteid oleks võimalik võrrelda ja et ettevõtetel oleks siseriiklikel turgudel võrdsed kohustused. tavaliselt tuleks äh, siis äh, ühtede ja samade kriteeriumite järgi kõik need ettevõtted riigiti kindlaks teha. ja selles raportis me vaatasime konkreetselt, äh, kuidas neid põhiteenuseid või olulisi teenuseid kindlaks teha, millised on need künnised mida liikmesriigid olid kasutanud ning lõpetuseks ähm, vaatasime ka, millised olid need ettevõtted, kes siis lõpuks identifitseeriti oluliste teenusepakkujatena äh, kui vaatame neid põhiteenuseid, ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, aga nagu te näete, äh, siin äh, see pilt illustreerib erinevat lähenemist liikmesriigiti ja põhjus on selles, et liikmesriigid defineerisid äh, põhiteenuseid üsna erinevalt äh, ning selle tulemuseks oli ka äh, sellised lüngad järjepidevuses. siin järgmisel slaidil te näete, mm, tegemist on siin näidetega, me ei ütle, kes eksib, kes mitte. ja see lihtsalt näitab erinevate liikmesriikide lähenemist Eesti vasakul pool, mis kasutas üldist terminit elektrivarustajas äh, äh, ja üleval on siis Bulga-, teises otsas on Bulgaaria, mis äh, kasutas sellist väga diferentseeritud lähenemist, kuus erinevat kategooriat ja kui te vaatate Portugali ja Taanit, siis te saate aru, et võrreldes Eesti ja Bulgaaria lähenemisega on mõned elektrisektori osad, mis võib-olla ei ole hõlmatud. see on siis esimene element, mida me uurisime. teiseks vaatasime künniseid ja liikmesriigid on jällegi valinud erinevad liiki künnised ja erinevad tasemed ja jällegi siin te näete me kasutasime siin ühte konkreetset äh, kategooriat, digitaalset äh, int-, äh, infrastruktuuri ja internetivahetuspunkte, eks ole. Need on need punktid, mis tagavad selle, et meil on olemas internetiühendus ning ja jällegi erinevad liiki künnised mm, Äh, mõned kasutavad näiteks äh, autonoomsete ühendatud süsteemide arvu, äh, mõned turu osaväärtust, mõned andmemahtu ja mõned ja see, sellest tulenevalt on ka need numbrid erinevad, mõnikord võib neid erinevaid arve selgitada ka liikmesriikide suurusega, aga mitte täielikult. niisiis, ja lõpetuseks, kui me vaatame seda äh, tule, tulemuste slaidi, siis te näete, et väga ulatuslikult on eh, need ettevõtted, mis on siis oluliste teenusepakkujatele identifitseeritud, nende arv oluliselt varieerub ja seetõttu me otsustasime, et eh, meil on siin siis eh, ettevõtete arv saja tuhande elaniku kohta ja põhimõtteliselt võiks ju eeldada, et et eh, see graafik oleks justkui sarnane, aga ja niimoodi, jah. ilmselt väikestel riikidel on eh, ühe elaniku kohta rohkem selliseid ettevõtteid, aga, aga jällegi, nagu te näete, erinevused on väga suured. ja üks liikmesriik kasutas täiesti teistsugust metoodikat kus äh, selliseid operaatoreid oli üle kümne tuhande. nii ja äh, direktiivi eesmärgiks on ühtlustamine ning äh, mõned liikmesriigid on siin tähelepanu juhtinud ka täiendavatele sektoritele. me loomulikult äh, tervitame seda, et valitsuse teenused on ka kaasatud. Ähm, valitsuse teenused olid tegelikult üks asi, mida komisjon tahtis algul kaasata. tegemist on kriitilise majandussektoriga ja seega on äärmiselt oluline, et ka haldussektor on hõlmatud selle lähenemisega niisiis, lõpetuseks. me loomulikult äh, kuna liikmesriigid äh, identifitseerisid neid äh, teenusepakkujaid erinevalt, siis on meil tulemus Äh, siis kui kasutada sellist terminit võrreldavad ettevõtted, siis tegelikult nad ei pruugi olla võrreldavad, see tulemus ei ole kõikides liik-, kõigi liik-, kõikide liikmesriikide osas võrreldav ja see ei anna meile ka infot julgeolekumeetmete kasutamise kohta. Äh, see on lihtsalt, äh, annab meile infot selle kohta, kuidas konkreetne liikmesriik seda direktiivi tõlgendab ja sellel on negatiivne mõju võrdsetele võimalustele ja see võib samuti nõrgendada meie vastupanuvõimet. soovitused ja kutsume siin liikmesriike üles Äh, ühtlustama põhiteenuste nimekirja, samuti ühtlustama künniseid. see ei tähenda, et me peaksime kõigile kehtestama samad künnised, sest liikmesriigiti olukord on natuke erinev, aga nad peaksid olema siiski ühtlasemad ja samuti kutsume liikmesriike üles viima selle identifitseerimisprotsessile lõpu, lõpuni ja tegelema probleemiga, millele pole siiani tähelepanu pööratud, nimelt konsultatsioonid liikmesriikide vahel äh, olukord, kus üks ettevõte osutab näiteks teenuseid rohkem kui ühes liikmesriigis. Äh, väga keeruline on äh, see näiteks finantsinstitutsioonide, samuti energiaettevõtete puhul ja ne, seal nende ettevõtete osas mingeid konsultatsioone ei peetud ja äh, seega tuleks kehtestada kohustus konsulteerimiseks. samuti äh, koostöörühmaga üritame läbi vaadata identifitseerimissuunised. nii palju siis raportist ja enne kui ma lõpetan, tahtsin anna lühikese ülevaate, kuhu me oleme siis jõudnud üldise hindamisprotsessiga. see raport äh, oli selline sissejuhatus, aga meil on palju teisi teemasid, millega me peame tegelema, nii et, et me paneme siin paika need sammud, mida, mida me plaanime, praegu külastame liikmesriike Äh, tegemist on äärmiselt äh, huvitava ettevõtmisega, see võimaldab meil näha, kuidas direktiivid kohapeal toimivad. Äh, see on väga huvitav sellepärast, et paljudes liikmesriikides mitmed asutused tänu nendele direktiividele loodi ja nende vahendeid oluliselt suurendati, näiteks juulis me läheme riiki, kus küberjulgeolekuga tegelevate inimeste hulk kasvas seitsmelt kahekümne seitsmele, nii et, et see on väga oluline. ja tegemist on riigiga, kus on päris palju digitaalseid ettevõtteid me kohtume võimudega, kohtume ettevõtetega äh, ja tegemist on selline äh, me saame väga huvi, väga palju infot ja, ja vaatame läbi siis selle direktiivi kõik põhisambad, põhiteenuste pakkujad, digitaalsete teenuste pakkujad, vaatame läbi ulat-, ulatust, selle direktiivi ulatust, kas see on piisav, siis äh, vaatame seda, äh, kuidas äh, liikmesriikide tasandil näiteks järgitakse julgeolekunõudeid, sertifitseerimisnõudeid ja meil on seal ka jällegi, oleme tuvastanud mitmeid erinevaid lähenemisviise ja pöörame tähelepanu ka teistele olulistele direktiivi aspektidele nagu liikmesriikide pädevate asutuste, küberturbekeskuste võimekusele tegemist on selliste üksudega, üksustega, mis reageerivad küberturbe ohtudele ja äh, igas liikmesriigis sellised meeskonnad on olemas ja siis vaatame ka seda, ähm, kui tõhus on koostöö Euroopa tasandil. meil on praegu see koostöörühm, mis on diskussiooniplatvorm ja, ja rääkisime just äh, julgeole-, võrguturbest, nii et, et nagu ma ütlesin, maikuus äh, aastal tuhat, äh, aastal kaks tuhat kakskümmend üks on siis see tähtaeg, kus põhjalik läbivaatus peaks lõpule jõudma ja ma olen täiesti kindel, et meil on võimalus äh, hoida teid siis nendest arengutest, nende are-, kursis nende arengutega, aitäh! aitäh, härra Boratinski, selle ettekande eest ja nüüd äh, on võimalus saadikutel sõna võtta, mõned inimesed on juba kirjas, andke märku, kui te soovite sõna võtta ja esimesena saab sõna härra Schwab, kes oli selle raporti. aitäh, ma arvan, et äh, kui me läheksime tagasi selle liikmesriikide ülevaate juurde, äh, siis oleks väga tore näha, kuidas see direktiiv võimaldab liikmesriigidel mitte midagi teha või teha väga palju. ma ei tea, kas selle slaidi juurde on võimalik tagasi minna ma olen öelnud, et äh, aastal kaks tuhat kolmteist me üritasime saavutada nii palju kui võimalik äh, integratsiooni Euroopa tasandil. me üritasime saavutada üht ühtset lähenemist äh, oluliste teenuste küsimuses ja te ei saa uskuda, et sellistes, sellistes väikestes riikides nagu Eestis, Maltas või Luksemburgis on rohkem olulisi teenuseid kui Saksamaal või Prantsusmaal või Poolas aga kui te neid näitajaid vaatate, siis on tõesti naeruväärne, mida me siin näeme me näeme, et ohud muutuvad üha suuremaks, me oleme teie vastu võtnud õigusaktid nende ohtude kõrvaldamiseks ja mida me näeme, on see, et liikmesriigid lihtsalt ei tule kaasa ja miks, sellepärast et tegemist on direktiiviga. liikmesriigid saavad teha, mis tahavad ning nagu me näeme, mõned liikmesriigid suudavad teha palju rohkem kui teised. jah, tõsi, me peame arvestama ka riigi suurusega, aga põhiteenused peavad olema põhiteenused, teenused kõikjal, mitte ainult Eestis, Maltas ja Luksemburgis. ma arvan, et me peame järeldada antud faasis, proua juhataja, et meil on vaja täielikku harmoneerimist me ei saa elada sellises olukorras, kus seitse aastat pärast seda, kui direktiiv on vastu võetud, suhtutakse põhiteenustesse endiselt Euroopa Liidus erinevalt, kuigi me kõik oleme nõus sellega, et küberohud on olemas Äh, nii et, et me peaksime järgmisel äh, korral Euroopa Liidu tasandil define-, defineerima, mis on põhiteenused, isegi kui Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola võimudele see ei meeldi, sellepärast et meil on vaja siin ühtsemat lähenemist. ja teine asi, mida tahaksin öelda, me äh, kardame ja te nägite siin lõpuslaididel ka seda, siin oli selline järeldus, et meil on vaja standardeid, millele äh, küberturbeettevõtted saavad tugineda ja meil endiselt ei ole Euroopa sarnase standardeid ja minu küsimus härra Borotinskile oleks, äh, millal me saame oodata seda äh, standardit, Äh, millal meil on Euroopa standard, äh, sellepärast et ähm, komisjon on ju väga selgelt öelnud, et ka küberturbe osas peaksid olema Euroopa Liidu standardid, et siis äh, tarbijad ja saaksid ise näha, millised need standardid on ja kuidas neid rakendada. kui te nõus olete, siis esitame veel küsimusi, härra Ansip, palun aitäh, lugupeetud juhataja. Eh, tahaksin samuti tänada Euroopa Komisjoni seda, selle ülevaate eest. ma olen täiesti kindel, et eh, see direktiiv eh, on väga hea ja see on õigeaegselt vastu võetud direktiiv. tänu sellele direktiivile said liikmesriigid oma küberjulgeoleku strateegiad selles strateegias meil on ühine arusaamine selline, mil-, sellest, milline on riski juhtimine, kuidas tulla toime kriitilise infrastruktuuriga transpordisektoris, energeetikasektoris, transpordisektoris, finantsteenuste sektoris. me lõime äh, turbeüksuste võrgustiku ähm, enne kui seda direktiivi hakati rakendama, siis juba enne seda tegemist oli väga olulise õigusaktiga, sest tänu sellele direktiivile suutsime palju paremini toime tulla selliste suurte äh, rünnakutega, ka nagu Non-Petro, WannaCry ja teised. nagu me kõik teame, see Euroopa Komisjoni ettepanek ähm, äh, hõlmas nii erasektorit kui ka avalikku sektorit, aga nüüd avalik sektor enam ei ole kaetud ja me teame, et äh, viimastel aastatel on äh, haiglad sattunud üsna suurte küberrünnakute ohvriks ja mõnedes liikmesriikides on haiglad avaliku sektori hallata, mõnedes erasektori hallata. kuidas äh, selliste äh, rünnakutega toime tulla äh, selle direktiivi raames, meil ei ole selget vastust. ja ma olen nõus härra Schwabiga. meil on vaja ühist arusaamist, millised on need põhiteenused Äh, olulised teenused, ähm, millised on need digitaalsete teenuste pakkujad, kes neid olulise tähtsusega teenuseid pakuvad. Google, Facebook äh, ei ole praegu selle direktiiviga hõlmatud ja mina tahaksin küsida, kas teil on mingeid äh, plaane selle direktiivi kohaldusala laiendamiseks? et kaasata ka näiteks avalik sektor, kas teil on mingeid plaane äh, Äh, selles, et äh, käsitleda ka selliseid tõesti suuri digiteenuste pakkujaid nagu Google näiteks. aitäh, härra Ansip, ma ei näe rohkem küsimuste esitajaid, nii et, et härra siiski, siiski, proua Žoron, jah, äh, suur aitäh, lugupeetud juhataja, aitäh selle ülevaate eest, mis tutvustas direktiivi ja küberturbe, turvet. Äh, jah, äh, Prantsusmaa ja teised Euroopa riigid on suveräänsed, me teame, mida teeb Hiina, me teame, millised on maailma võimalused ja äh, me teame, et meil Euroopas kasutatakse Hiina tehnoloogiat. ma me teame, et äh, ameeriklased on samuti luuranud oma Euroopa liitlaste järele, kasutades digitehnoloogiat. Äh, Sarkozy on kasutanud, äh, samuti luuranud Merkeli järele, see ei ole mingi uus, mingi uus asi. samuti Lähis-Idas me oleme kasutanud, kõnelejat üritatakse katkestada ja tal palutakse kõnelda natuke aeglasemalt. vabandust ma lugesin teie raportit äh, oktoobrist kaks tuhat üheksateist ja te juhtisite tähelepanu nendele äh, näitajatele, mida liikmesriigid oli valinud. tahaksin juhtida tähelepanu äh, sellele, et Prantsus, Prantsusmaal tegeldakse väga tõsiselt internetiprobleemidega ja Äh, meil on äh, väga palju autonoomseid äh, süsteeme, rohkem kui Saksamaal ja sama, samas ei ole me järginud seda künnist sada tuhat kasutajat. mida me saame sellest siis nüüd järeldada Prantsusmaa kohta? aitäh! härra Boratinski, palun. aitäh nende sõnavõttude ja küsimuste eest kõigepealt eh, standard. ma tõesti saan aru, et meil on vaja ühtlustada neid eh, julgeolekumeetmeid, mida ettevõtted Euroopas kasutavad. see on tuleviku jaoks väga oluline direktiiv Äh, me oleme rõhunud äh, tehnoloogianeutraalsele ettevõtte, äh, tehno-, lähenemisele, me oleme rõhutanud, et ettevõtted peavad võtma ohtude suh-, ka proportsionaalsed meetmed, aga me ei ole rõhutanud, millist konkreetset standardit tuleks kasutada. me oleme küll jah, viidanud teatud standarditele ja me näeme, mida ettevõtted praktikas kasutavad me teame, et ettevõtted äh, kasutavad äh, ISO kakskümmend seitse seeria standardeid. me näeme, et äh, valitsused samuti kasutavad standardeid oma suunistes, aga ma arvan, et me peaksime väga põhjalikult mõtlema selle üle, mil määral äh, me tahame siin Euroopa tasandil hakata ettevõtetele ettekirjutusi tegema. ettevõtted eh, tihtipeale eh, ütlevad, et nad kasutavad eh, standardit, aga aga kuna selle sertifitseerimisega kaasnevad suured kulud, siis meil ametlikku sertifitseeringut ei ole ma arvan, et järelevalve ja jõustamine on need valdkonnad, millele peame pöörama tõsist tähelepanu, sest ettevõtted suhtuvad sellesse kõigesse väga tõsiselt ainult siis, kui nad teavad, et neid ka mingil hetkel kontrollitakse. nii et, et see oleks üks võimalus, kuidas suurendada äh, nende vastupanuvõimete tõhusust Äh, see määr, milleni me Euroopa Liidu tasandil asju ühtlustame, on tõesti äh, mõistlik küsimus. Äh, me peame vältima sellist olukorda, kus ükski ettevõte sama, sarnases sektoris, kus neil on sarnased küberohud, ei saa teha väga erinevaid asju mul oli hiljuti väga huvitav vestlus äh, äh, küberturbe lahenduste müüjatega ja väga huvitav oli näha asju nende vaatevinklist, sest neile esitatakse ka väga erinevaid nõudeid ja äh, tihtipeale me, nad ütlevad, et no sellised asjad tekitavad meile liiga palju tüli, see mõjutab meie kasumit ja nõnda edasi. näiteks noh ühelt ettevõttel paluti, et nad pakuksid äh, küberturbelahendusi äh, äh, tervishoiuasutustele ja nad leidsid, et see ei tasu ära, et sellega on liiga palju jama. nii et, et me peame reegleid ühtlustama, aga samas jätma ettevõtetele ka teatud paindlikkuse teha seda, mida nad kõige paremaks peavad. sellepärast, et kui me hakkame liiga rangeid ettekirjutusi tegema, Äh, siis äh, ettevõtted võib-olla ise ei ole piisavalt valvsad, et äh, reageerida muutuvatele ohtudele. igatahes me käsitleme seda teemat sertifitseerimisraamistiku kor-, kontekstis ja loomulikult vaatame, kuidas tooteid, teenuseid ja protsesse sertifitseerida, see on üks valdkond, mida peame vaatama siis, kui me seda direktiivi läbi vaatame. ja samuti vastaksin härra Ansipi küsimusele. Te juhtisite tähelepanu tervishoiusektorile, haiglatele ja ma pean ütlema, et see on tõesti väga haavatav valdkond, kui min-, kõnelda liikmesriikidega, siis see pilt, mis ilmub Äh, on äh, vägagi seotud sellega, kui palju on sektori jaoks raha ja äh, just tervishoiusektoris on tunne, et asju on alles hakatud ellu rakendama. haiglaid justkui ehit-, alles ehitatakse ja me kõik teame, Äh, milline on rahastamine, millised on probleemid rahaga tervishoiusektoris ja ma arvan, et see on kindlasti üks valdkond, kuhu tuleb rohkem investeerida. praegu koostöörühmas me loome konkreetset äh, sektoripõhist lähenemist just nimelt äh, tervishoiusektorile, et äh, kuidas riigid peaksid teostama järelevalvet küberturbe üle tervishoiusektoris ja üritame leida probleemile lahendust. teiseks äh, küsimus sellest, et suured digitaalettevõtted, jah, jah, täna nende hõlmatus on selline suhteliselt lünklik. kui vaadata Google'it, siis äh, Google on äh, hõlmatud, näiteks otsingumootorid on hõlmatud äh, mõningates riikides ähm, mõned operaatorid võib-olla, kui nad haldavad domeeninimesid, võivad pakkuda olulist teenust. nagu ma ütlesin, meil on siin teenustepõhine lähenemine ning ähm, neli-viis aastat tagasi, kui nende asjade üle läbirääkimisi peeti, lahti, siis oli see digitaalteenuste osutajate kataloog üsnagi piiratud, seal olid lihtsalt otsimootorid, siis online äh, müügiplatvormid ja mm, me peame meenutama ka seda, et digitaalsed teenusepakkujad ei ole siis äh, võrsustatud nende traditsiooniliste ettevõttega, nende puhul ei saa näiteks rakendada eelnevaid järelevalvemeetmeid Ah, suur aitäh veel kord nende küsimuste eest. aitäh. aitäh. ma arvan, et see teema tuleb ikka ja jälle päevakorda, see jääb oluliseks ka meie komisjoni jaoks. ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on öö, äh, arutelu komisjoniga ja seekord see puudutab ehitustoodete määruse rakendamist ja kõigepealt äh, kuulame ära siis komisjoni hinnangu ja kuulame ka, mida komisjon tulevikus plaanib teha. ja tervitan härra Kozigud, äh, peadirektori asetäitja DigiGrowst ja äh, tahaksin veel kord rõhutada, kui oluline meie jaoks on selle konkreetse õigusakti ellurakendamine ja me tõesti tahame teostada selle ellurakendamise üle järelevalvet ja teil on taustadokument teie dokumentide hulgas. ja annan nüüd sõna härra Kosikule, et ta tutvustaks hindamisraportit, palun. Uh, suur aitäh! aitäh selle võimaluse eest, et saan teile siis äh, siin selle analüüsi tulemusi äh, siis esitleda, mis puudutab äh, seda ehitustoodete määrust. võib-olla paar sõna tööstuse enda kohta. seda tööstust iseloomustab kõigepealt see, et me peame mõistma selle sektori suurust, seal töötab veidi vähem kui kolm miljonit inimest üle Euroopa, mis tähendab, et see turu käive on umbes nelikümmend miljonit äh, eurot, äh, väike im-, äh, väiksed impordimahud, umbes kakskümmend miljardit eurot on see, siis nelikümmend miljardit oli ka see käibe hulk, siis väga palju mikroettevõtteid, väga palju VKE-sid ja suurem osa siis neid tooteid äh, ongi äh, äh, kõiksugu tsement, puudutavad aknaid, valamuid, suitsuandureid, Ähm, kõiksugu talasid, ühesõnaga need ehitustooted äh, varieeruvad turul väga olulisel määral. nii palju siis tööstusest, aga kui rääkida sellest ehitustoodete määrusest, siis äh, ka sellel on oma spetsiifilised aspektid. selle eesmärk on ähm, tagada ehitustoodete vallas siseturu hea toimimine, see on selge, aga äh, liikmesriigid ähm, on need, kelle pädevusse jääb siis see ehitusvaldkond kui selline, nemad saavad oma eeskirju seal kehtestada siseriiklikul ja ka äh, kohalikul või piirkondlikul tasandil. ehitustoodete määrus äh, eesmärk on see, et ühes liikmesriigis turustatud ehitustooteid saaks ka teises liikmesriigis turustada, aga see omakorda ei taga seda, et toode, millel see märgis on, et seda saaks kasutada äh, siis äh, ka selleks, milleks see mõeldud on, ehk siis ehitustootena. et see on kõik liikmesriikide enda reguleerida ja siinkohal äh, ei äh, Äh, tuleb mainida ka seda, et Euroopa Tehniliste Hindamisasutuste Organisatsioon äh, on ka tähtis äh, tegur selles vallas. Ähm, seda muuhulgas toodete loomuse pärast kogu see ehitusturg ja ehitustoodete turg on väga konkurentsialdis ala kus liikmesriikidel on palju ära öelda, aga kusjuures äh, toodetele ei ole kehtestatud teatud äh, siis äh, norme, millised need tooted olema peavad. et selline harmoneeritud seadusandlus selles vallas puudub küll aga on harmoneeritud eeskirjad selle kohta, kuidas toodete tulemuslikkust hinnata ehk et kuidas nad tulele reageerivad, ähm, soojusjuhtivus äh, või siis heli isoleerimisvõimalus. ja CE äh, märgiseid siis äh, paigaldatakse neile toodetele. nüüd, rääkides CE märgisest, siis meil on teatav raamistik olemas ja seda CE märgist kasutatakse ka toimivuse hindamisel siis aga tegelikult on ehm, selle määruse puhul veel üks aspekt välja tuua, nimelt eh, see standardite küsimus. Ehm, selle asemel, et eh, toote vastavust eh, kinnitada, siis, siis ehitustoodete puhul on harmoneeritud standardid ikkagi kohustuslikud meie oleme otsustanud algatada hindamisprotsessi, sest et me teadsime, et selles vallas äh, on teatud probleeme. Ähm, see määrus võeti vastu aastal kaks tuhat üksteist, see on seotud ka ehitustoodete direktiiviga ja me teame, et direktiivist on tulnud äh, mitmeid probleeme, täpsemalt seda, kuidas seda on kohaldatud äh, siis eri liikmesriikides määrus jõustus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulikuus ähm, loodi selle rakenduse kohta juba ka raport ja selles on välja toodud ähm, mitmeid ettepanekuid, nimelt äh, ähm, saaks paremini, aga selleks peavad ka liikmesriigid ja teised sidusrühmad oma panuse andma. Äh, kõiksugu äh, siis äh, hindamisasutused ja ka Euroopa Standardikomitee. aga tuleb välja, et lisaprobleemid seonduvad õiguslike aspektidega ja oli siis vaja ka lisaanalüüse võimalike lahenduste leidmiseks ja sellepärast alustasime ka sidusrühmadega konsultatsiooniprotsessi sidusrühmi äh, siis äh, äh, külastasime nii liikmesriikides, aga konsulteerisime ka Euroopa Tehnilise Hindamisasutuste Organisatsiooniga, Euroopa Standardikomiteega, tehniliste platvormidega ja juba novembrikuus aastal kaks tuhat kuusteist väideti, et selle konsultatsiooniprotsessi tulemusena vaadatakse määrus ehk uuesti üle. tasub ka mainida seda, et IMCO komisjon ise korraldas jaanuarikuus eh, kaks tuhat seitseteist kuulamise sel teemal. Eh, ja kui nüüd eh, need järeldused siin kokku võtta kiiresti, siis ütlen vaid nii palju, et üldiselt jõuti kokkuleppele selles osas, et ehitustoodete sisu, siseturg ei toimi tõketeta ning samuti jõuti kokkuleppele selles, et et probleemid tuleb lahendada, leida uued sihid ja tuleb nende sihtideni jõuda, et see turg toimiks äh, tõrgeteta ja komisjon on äh, siis sellest ajast peale nende teemadega tegelenud. nüüd äh, see mõjuanalüüs ja erinevad mõjuanalüüsid pidid algselt läbi viidama koos, aga siis viisime need läbi eraldi sest et me saime aru, et ehitustoodete määrus on üks väga keeruline teema ning äh, tahtsime läbi viia ka süvaanalüüsid äh, kõigi probleemide osas lihtsalt selleks, et äh, meil oleks tulevikus võimalik konkreetsed probleemid võimalikult hästi lahendada kasutasime siis mitmeid erinevaid äh, algatusi, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal näiteks äh, tellisime ka välisanalüüsi ja äh, samal ajal viidi läbi mitmeid analüüse ja samuti eh, hinnati Euroopa Tehniliste Hindamisasutuste Organisatsiooni rolli. korraldasime mitmeid konsultatsioone, ehm, viisime läbi intervjuusid, veebipõhiseid küsitlusi, rohkem kui seitsesada inimest osales eh, ka avaliku konsultatsiooni eh, vormis ettevõtete esindajate poolt, saime rohkem kui kuussada kolmkümmend vastust, siis CPR määruse üle Äh, viisime läbi viis kohtumist kahe tuhande kuueteistkümnendast seitsmeteistkümnenda aastani, kus äh, kõiksugu äh, ettevõtted osalesid ja muud sidusrühmad. Neid tulemusi siis viidatakse neile kahes viitedokumendis, Euroopa Tehniliste Hindamisasutuste Organisatsiooni dokumendis ja ka komisjoni CPR määruse dokumendis. ja seal kaetakse siis kõik need teemad, mida selles EOTA ähm, dokumendis ei kajastata. põhileid on ikkagi see, et äh, meie ees on süsteemsed väljakutsed, millele me ei äh, ole suutnud leida veel lahendusi või neid vähemalt rakendada. kui kategoriseerida need probleemid, siis äh, esiteks mis puudutab ähm, harmoneeritud standardite kvaliteeti, mis on ikkagi kogu süsteemi keskmes ja seetõttu äh, ei suuda me vastata liikmesriikide tööstuse vajadustele. teine peamine leid oli see, et turu järelevalve ei toimi, see on puudulik ja seda tõkestavad ka teatud äh, puudulikud õigusaktid, see, see võib-olla ei seondu nii väga selle CPR määruse kui sellega. siis veel üks leid oli see, et need äh, lihtsustusmeetmed, eh, mis CPR määrusega said paika, ei toiminud nii hästi, kui lootsime. ja kui veel ühte leidu mainida, siis eh, tuleb öelda ka see, et see Euroopa Tehniliste Hindamisasutuste Organisatsiooni Eh, selline alternatiivne standardiseerimismeede eh, tundub olevat eh, muutunud isegi olulisemaks standardi väljastamisviisiks ja seda ei kasutata ainult uuenduslike toodete edutamiseks, nagu me plaanisime. et sellised leiud siis. osa sellest hinnangu aruandest hõlmas ka seda, et kui see määrus vaadatakse läbi, peaks üle mõtlema ka mingid muud aspektid, äh, millele keskendume tänapäeval, näiteks keskkonnamõju, äh, siis ringmajanduse temaatika. Äh, ja samuti tuleks mõelda sellisele inimeste Äh, see, sellele, kui inimesed ise oma kodusid remondivad ja, ja selleks äh, spetsiaal, äh, spetsiaalseid isikuid võib-olla kohale ei kutsu, ühesõnaga neid aspekte on väga palju. millised olid aga sidusrühmade reaktsioonid? Nemad eelistavad, et mingeid uusi muutusi ei äh,, ei viidaks ellu. Teie, kes te kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal siin IMCO kuulamisel osalesite, ilmselt kuulsite seda ka mil-, millega seda selgitada, et äh, uusi muutusi ei taheta ellu viia? esiteks äh, võib-olla need lahendused, mis välja pakuti, ei tundnud, tundunud äh, elluviidavad selles olemasolevas õigusraamistikus. teiseks aga leiti, et see CPR määrus tegelikult toimib küll ja välja tuleb tuua ka see, et see CPR määrus äh, võib-olla teatud liikmesriikides äh, äh, on rakendunud natukene teisel viisil, kui me seda eeldasime. mis on aga selle harmoneerimissüsteemi miinusteks, tundub, et selles osas oldi rohkem ühel meelel me oleme nende teemadega jätkuvalt tegelemas ja kusjuures oleme läbi viinud ka mitteametlikke läbirääkimisi liikmesriikidega, see sai alguse Soome eesistumise ajal ja taolistest läbirääkimistest nähtub, et äh, liikmesriigid äh, on aina teadlikumad nendest äh, raskustest. ja nad ei ole tegelikult nii väga vastu selle CPR määruse ülevaatamisele, kui võib-olla alguses tundus. kuigi võib-olla erinevused peituvad selles, äh, et, et kuidas selle määruse läbivaatus peaks toimuma ja mis võiks olla ikkagi need äh, äh, siis järelmid siis. nüüd nõukogu järelmitest või järeldustest novembrikuus saime komisjonis ka julgustust siis edasi liikuma ja seal toodi välja samu aspekte nagu meiegi oma hinnangutes mida siis äh, sellest analüüsist järeldada ühe lausega? võib-olla seda, et äh, liikmesriikide äh, õiguslikud nõuded CPR määruse vallas ei ole vastust saanud selle määrusega ning et võib-olla peaksime mõtlema kogu määruse ülevaatamisele siis äh, mainiksin ka veel äh, paari aspekti läbirääkimistes liikmesriikidega. nimelt äh, üritasime leida lahendusi, kuidas olemasolevat süsteemi paremini käima saada, lähtudes ka meie AKI-st. põhimõte on see, et ehitustoodete harmoneerimisprojekt peaks täiel määral käivituma ja selleks panime paika teatud äh, kriteeriumid ja eesmärgid, äh, nende harmoneeritud tehniliste äh, spetsifikatsioonide või tehniliste kirjelduste paikasaamiseks. me konsulteerisime liikmesriikidega, kes ise olid tööstusega siis oma riigi tasandil konsulteerinud ja väga oluline on siis jah, et kõik sidusrühmad oleksid igas etapis kaasatud. kui nüüd rääkida edasistest sammudest ja siinkohal ei ürita ma muidugi äh, mingil määral äh, ennetada seda, mis äh, kolleegium otsustab lõpuks, ähm, siis tuleb öelda, et võib-olla ei tasuks liiga kiiresti siin edasi liikuda, sest et niimoodi võib võib-olla sea-, siis kaasseadusandjate tasandil see protsess hoopis aeglustuda me tahame rahulikult kõigi sidusrühmadega asjade osas läbi rääkida ja seda enne, kui me konkreetseid samme astuma hakkame. me oleme juba algusest peale olnud valmis kõiki äh, variante kaaluma, mäletan juba algusest peale, et äh, kui ma ütlesin, et mina ei välista midagi muuhulgas määruse tagasivõtmist, äh, see šokeeris kõiki, aga mul on tunne, et paljude inimeste jaoks on vahepeal sellest CPR määrusest saanud üks suurepäraseim äh, õigusakt, mis vastu on võetud, sest et nüüd on võimalik seda ka tagasi võtta. et meie ühesõnaga ühtegi äh, varianti praegu ei välista. üks variant on siis tõesti seda määrust kuidagi parendada, võib-olla keskenduda rohkem nendele testimismeetoditele, mingitele muudele tehnilistele lahendustele äh, või siis Äh, võib-olla äh, keskenduda uutele tootekirjeldustele, ühesõnaga neid variante on mitmeid ja me peame need põhjalikult läbi kaaluma. ja üks asi on selge, me peame liikmesriikide ja sidusrühmadega ja ka teiega neid arutelusid jätkama selleks, et teada, kuidas edasi liikuda, sest et see määrus on väga keeruline. Äh, ma olen juba ma, ma ei ütle, kui mitu aastat ma olen nende eh, siseturu küsimustega olen teinud, aga see CPR määrus on eh, üks väga omapärane elajas, peaks ütlema. aga mis me siis oleme teinud senimaani? me oleme ühe uue tugiuuringu tellinud juba juulikuus ja need tulemused eh, saavad siis teatavaks järgmise aasta või siis tänavu juulikuus ja eesmärk ongi leida need erinevad äh, variandid, kuidas tulevikus edasi liikuda CPR määruse ülevaatusega. muuhulgas tuleb uus äh, analüüs äh, tööstuse poole pealt, uued arutelud avalikkusega, sidusrühmadega, liikmesriikidega, need saavad olema võtmetähtsusega selleks, et välja käia uus ettepanek, kus oleks siis parimad ja kulutõhusamad ja kõigile sobivaimad lahendused. me tegeleme praegu siis asjade ettevalmistusega, mis on väga oluline eh, lihtsalt selleks, et me, see ei ole maha visatud aeg, see mõte on selles, et me ei jookseks omadega jälle kinni. nii et arutame asja eh, aga praegu selle kõige kohta minu poolt kõik, võib-olla juba rääkisingi liiga pikalt, aga ehk piisas. aitäh! ütlen teile kohe, et meie komisjoni huvitab see teema väga palju ja eh, nii mõnigi eh, komisjoni liige soovib siis eh, sõna saada. me tahame siis sellist rakendusraportit ka. aga võtame nüüd need kõnelejad siis endast märku andmise järjekorras ja kõigepealt proua Basso ja siis härra Schwab ja siis järgmised kõnelejad. proua Basso, palun. suur tänu. teame hästi, et äh, Euroopas äh, on CPR määrusega muuhulgas puittooted äh, hõlmatud. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal aga on Saksamaa esitanud ühe tõkke siseturule, kui nad muutsid äh, Eh, siis puiduheitmete eh, hindamiskriteeriume. ja see meetod, kusjuures eh, ei ole selline viiteväärtusega meetod, aga sellega seatakse rangemad kriteeriumid heitmetele ja sellega hinnatakse rangemalt ka siis neid ehitustooteid, mis Saksa turul ringlevad, aga on liikmesriikeid seega, kes sellest määrusest kinni ei eh, pea, millega kaasnevad eh, turumoonutused, sest et eh, sellega ei lubata turule muuhulgas teatud C-märgisega tooteid. mida siis teha selliste ühepoolsete algatustega, nagu Saksamaal oli, kas äh, me ju ei tea, võib-olla teised liikmesriigid äh, ka teevad midagi taolist ja sellele järgnevad, äh, järgneb palju kahju kogu siseturule. aitäh. teine ja kolmas küsimus ka nüüd härra Schwab, palun. tegelikult tahtsin kolleegile anda kõigepealt sõna, aga pole midagi saan hea meelega sõna, kuigi mind väga ei rõõmusta kolleegi tähelepanekud proua Basso märkused. ükskõik, mis ta ütleb, olen mina igatahes rahul sellega, et eh, seeläbi saame nõuda suuremat harmoneeritust selles sektoris. ükskõik, mida Saksamaa ka ette ei võta selle määruse raamistikus teadke, et liikmesriikidel on ju siiski teatud manööverdamisruum äh, selles vallas ja liikmesriigid ikka tegutsevad enda nimel. mis puudutab äh, ehitustoodete äh, kontrolli, no see on ju oluline selleks, et ei puhkeks tulekahju hoonetes näiteks nendest toodetest ja see on jälle klassikaline näide sellisest õigusaktist, mis tegeleb majandusküsimustega, aga mis võib minna vastuollu teiste õigusaktidega ma mäletan hästi, et äh, selle CPR määruse ähm, äh, siis vastuvõtmine äh, oli märgilise tähtsusega, muuhulgas meie kolleeg Ühendkuningriigist tegeles selle teemaga. ma ei taha tuua nüüd sama näidet nagu proua Basso, aga võib ju olla olukord, et näiteks teatud tellised või, või kivid, mida Itaalias saab kasutada, Saksamaal ei saa, no ühesõnaga, kivi on kivi, vanasti olid ühed ruul-, reeglid äh, ja noh, nagu komisjon nüüd ütles, siis äh, liikmesriigid tahavad teatud erisusi kehtestada, sest et äh, nad on nii erilised riigid, aga see ei ole see põhimõte. mina tahaksin komisjonilt teada, mida me saame siis ikkagi ette võtta selleks, et süsteem oleks harmoneeritum. et oleks mingi ka liikmesriikides selline kontrollimehhanism, et saaks maavärinate tulekahjude, kõige selle vastu võidelda samal viisil eh, igal pool Euroopa Liidus, selleks et me teame, et Milano või mõni Saksa tootja saab oma tooted eh, saata üle Euroopa ja neid saab seal ka kasutada, see on ju meie eesmärk, aitäh! nüüd kolmas küsimus ka. Eh, härra Alokekaard. aitäh! tegu on jah, keerulise teemaga, aitäh selle esitluse eest igatahes meil on väga hea meel, et äh, komisjon on CPR määruse osas sellise analüüsi teinud, aga mul on tegelikult äh, mitmeid äh, murekohti, mida tahaksin teiega jagada. tundub, et komisjon nüüd tahab loobuda sellisest C-märgise ähm, ühtlustatud lähenemisest, te rääkisite siin sellest Euroopa Tehniliste Hindamisasutuste Organisatsiooni lähenemisest ka mulle tundub, et kui see CE märgis ära kaotatakse, et siis sellega no see, see on väga halb. miks selline drastiline variant üldse laual on, on mu esimene küsimus. teiseks, ähm, komisjon ütleb, et seda EOTA tehnilist hinnangut ei kasutata uuenda, uue, äh, uuenduslike toodete jaoks, aga, aga äh, et seeläbi saadakse C-märgis toodetele, mis seda muidu võib-olla ei saaks. võib-olla selline julguse puudus on siin ka natukene äh, märgiks. nii, siis see standardiseerimisprotsess, sellest te rääkisite. aga need äh, tehnilised hinnangud, mis on üle vaadatud, äh, üle kahe tuhande, mul on tunne, et tegelikult see EOTA lähenemine on meile kasuks. ja te ütlete, et äh, VKE-dele on nende tehniliste hinnangute äh, tellimine kulukas, aga minu meelest äh, lähtute te siin valedest asjaoludest. Euroopa tehnilised hinnangud ei ole kohustuslikud ja VKE-d peavad ise hindama, kas see on neile kasulik või mitte. kusjuures äh, mitmed tööstusettevõtted, muuhulgas VKE-sid koondavad organisatsioonid ütlevad, et äh, kui see ära kaotataks, siis hoopis sellega kaasnevad suuremad kulud neile. nii et äh, siit suurem küsimus, et kui sidusrühmadega on ikkagi piisavalt räägitud, siis ma ei tea, te tahate siin väga drastilisi muutusi ellu, ellu viia, aga võib-olla te peaksite peate selle määruse ikkagi lähema tähelepanu alla võtma. aitäh, kas tahate neile kolmele küsimusele vastata ja siis jätkame järgmistega? nii, esimene küsimus. siit me jõuame tagasi selle juurde, mida ma rääkisin äh, selle määruse rakendamise erisustest liikmesriikides. on liikmesriike, kes eh, seda CPR määrust sajaprotsendiliselt eh, kohaldavad, teised, kes kasutavad seda lisaks juba olemasoletava, olemasolevatele siseriiklikele seadustele. Neid lahendusi on väga mitmeid. ja see toobki endaga kaasa selle mitmekesisuse, mis kohati on ju väga hea, eh, aga teisalt mitte nii väga. üks asi on aga kindel. on üks teema, millega oleme ka kohtusse jõudnud, mis puudutab neid harmoneeritud standardeid. ja vabandage väga, mina ei ole diplomaat, aga ma leian, et eh, tihti saab siinkohal rääkida lausa protektsionismist eh, nende standarditega seoses aga harmoneeritud standardid eh, ei too endaga alati lõplikku garantiid selle turvalisuse, toote turvalisuse kohta, eh, mida me tahame ju ikkagi tagada. ja kui me lisame mingeid elemente sinna standardisse, vaat see läheb meie õigusaktide vastu. aga kui te tahate vastutust tagada, on vaja eristada taoliste äh, kriteeriumite vahel, mis on äh, ilmvajalikud ja teised, mis äh, noh, vabandust, ma olen komisjoni ametnik, ma pean seda rõhutama, mis võib täiesti kõrvale jätta, sest et need kriteeriumid Need aitavad küll tagada jah, meie kodanike ohutust ja see kõik on väga selge, see tuli ka kohtuotsusest väga selgelt välja. meil on mitmeid kohtuotsuseid kusjuures ja me räägime üksteisega äh, läbi isegi siis, äh, kui me teise osapoolega kohtus äh, vaidleme, aga me jätkame neid läbirääkimisi. ma ei taha kommenteerida ühe liikmesriigi tegevust, aga me tegeleme süsteemselt nende küsimustega erijuhtumite puhul ja tegelikult see on üks põhjuseid, mis, miks me selle CPR määruse tahame ka uuesti üle vaadata. aga on ainult üks viis, kuidas me seda teha saame. nüüd härra Schwab, te rääkisite suuremast harmoneerimise tasemest ja ma olen täiesti nõus sellega, ma ju töötan komisjoni jaoks, me oleme sellega vägagi sama meelt. ma mainisin protektsionismi. ja minu meelest äh, äh, pole põhjust, miks sellega äh,, miks sellega mitte võidelda harmoneerituse tase nüüd CPR määruse puhul, äh, siin tuleb mainida ka seda, et selle määruse siseselt on äh, mitmeid algatusi äh, võetud, te mainisite juba oma Ühendkuningriigi kolleegi, sellised algatused võib-olla ei jää alati komisjoni pädevusse ja neid on algatatud siis äh, Äh, ka niimoodi äh, äh, omaalgatuslikult, näiteks liikmesriigid jagavad parimaid tavasid, kuidas tuleohutusnõudeid paremini täita elamuehituses. Saksamaal näiteks on teil teatud kriteeriumid elamuehituse jaoks, mis puudutavad seda, et ehitise fassaadil peab olema kasutatud tulekindlaid siis tooteid eh, ja teil on teatud nõuded isegi eh, eh, tuletõrjujatele mõeldud redelite kohta, selle kohta me teistes liikmesriikides ei teadnud midagi. ja et on vaja ka siis äh, äh, igal korrusel seda eraldi äh, siis sellist rõdu, kuhu tuletõrjuja saab äh, ligipääsu CPR määruse raames me saame tegelikult minna kaugemale selleks, et jagada parimaid tavasid ja infot, aga alati on äh, selliseid olukordi, kus on vaja mingit äh, targemat lahendust. et meil on selliseid ajutisi lahendus, lahendusi, mis äh, ei pruugi kõigile liikmesriikidele alati sobida. alati on nii, et teatud lahendusi mõnedes piirkondades vaja ei olegi näiteks nüüd see Euroopa Tehniliste Hindamisasutuste Organisatsiooni eh, teine lähenemine. jah, sellesse on väga palju investeeritud, muuhulgas on komisjon seda teinud, aga rõhutaksin eh, ikkagi seda, et eh, mingeid järeldusi sellest ei ole tehtud. iga variant on endiselt laual. võib-olla mõni kommentaar sellest eelnevast sõnavõtust lähtuvalt. selge on see, et see organisatsioon äh, ja see nende lähenemine uuenduslikke tooteid ei, tooteid ei toeta. Äh, ja sellepärast on oluline seda ka rõhutada et tegu on alternatiivse teega, aga kui te nüüd loete seda dokumenti, mis äh, EOTA organisatsioon on avaldanud siis, siis üheksakümmend üks protsenti eh, nendest eh, hinnangutest tulenevad eh, CPR määruse eelnevast ajast, mis võeti vastu aastal kaks tuhat üksteist ja jõustus kaks tuhat kolmteist. et jah, loomulikult sellega kaasneb kiirem lõpplahendus läbi EOTA siis, aga nagu öeldud, äh, siis kõik variandid on endiselt äh, laual ja tuleb mõelda ka sellele, et, äh, et asja, seda standardiseerimise aspekti tuleb igast aspektist analüüsida. Euroopa tehnilisi hinnanguid on siis väljastatud üle kuue tuhande. kui seda nüüd võrrelda, võrrelda siis standardikomitee väljastatud äh, märgistega, siis no neid on miljoneid. meie jaoks on kõik variandid ole-, veel endiselt lahtised, aga ärgem nüüd üle tähtsustagem seda küsimust kogu süsteemi hindamisel. jah selle EOTA lahendusega on teatud äh, küsimusi, need tuleb lahendada, aga vaadakem ikkagi tervikpilti. We'll aitäh, nüüd võtame ette järgmised kolm küsimust ning esiteks on härra Karlskin, palun. <clears throat> Merci, madame la, la president, merci. aitäh, äh, aitäh selle ettekande eest, mis oli väga üksikasjalik tahaksin äh, öelda, et jah, me loomulikult äh, oleme hindamisfaasis, ähm, aga tõepoolest äh, see võimaldab meil luua rohkem võimalusi ettevõtetele, rohkem valikud ja parema info liikumisel. Ähm, ma ühineksin kolleeg Lokekaardiga, tunneksin muret selle üles, mis puudutavad neid standardiseerimissüsteeme. jah, Äh, siin on väga palju osapooli, sidusrühmad, ettevõtted, kes ei ole rahul nende järeldustega, mida siin hinnangus tehakse. Äh, meie komisjon äh, peaks selle teemaga tegelema, nii et, et võib-olla me võiksime seda punkti täpsustada selle äh, Äh, hindamisraporti raames. Äh, ma ei räägi sellest, mida kolleeg Lokekaart juba rääkis, lähenen küsimusele teise nurga alt. Äh, tegemist on hindamisaruandega ja, ja see on seotud ka komisjoni uue rohelise kokkuleppega see läbivaatamine, ringmajandus, kõik see, kas te võiksite meile äh, Äh, äh, tähed, äh, öelda, kas me saame rohkem infot keskkonnakriteeriumite kohta, rohkem taaskasutamise kohta, kas selles vallas kehtestatakse rohkem kohustusi, kas komisjon on sellega juba tegelenud ja me näeme väga hästi, et ehitustooted, neid valmistatakse looduslikest materjalidest, toorainest ja kas ähm, meil on plaanis hakata neid äh, mingil määral äh, asutama, siin räägiti kividest, neid ressur-, ressursid muutuvad raskemini kättesaadavaks. Äh, see on üsna, üsna loogiline ja kui me näeme siin neid hooneid, mida Brüsselis ehitatakse, kõiki neid ehitustöid, mis käi-, Äh, mida rekonstrueeritakse, siis tekib küsimus, äh, kust need materjalid tulevad, nii et, et äh, millega me peame tulevikus arvestama, aitäh. Teie proua Krapati, palun. ma alustaksin teie ettekandest, mis oli tõepoolest väga üksikasjalik. Need numbrid, millest te alguses rääkisite, näitavad, et see valdkond mõjutab tohutult ühisturgu. see on oluline töökohtade, VKE-de ning eelarve seisukohalt. ma pean ütlema, et ma ei ole täielikult nõus teie järeldustega. seda seetõttu, et te ütlesite, aastal kaks tuhat seitseteist toimus kuulamine, mina olin siis Euroopa Parlamendi liige samuti ja muudatus ei olnud hea mõte. Te arutasite seda sidusrühmadega. kas te kaasasite sidusrühmade hulka ka tarbijad? meie komisjonile pakub huvi ühisturu toimimine õiglase konkurentsi seisukohast, aga ka tarbijate ohutuse seisukohast. kui te oma uuringutes viitate ainult sidusrühmadele, siis ma tahaksin teada, kas te olete küsitlenud ka tarbijaid? kas te räägite ainult ettevõtetega? Nemad tahavad muutusi vältida, aga kui kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kuulamise tulemused näitasid, et ehitustoodete määrus ei toimi õigesti, siis ilmselgelt me oleme palju aega raisanud. meil on aasta kaks tuhat kakskümmend ning komisjon peab lagedale tulema millegi konkreetsega meil on vaja muuta ohutusstandardeid, sest Euroopa kodanikud, ükskõik millises riigis nad elavad, vajavad ohutust ja ma ei tahaks, et minu riigis tuhanded inimesed sureksid maavärina tagajärjel. ning ma ei taha, et ehitustooted sisaldaksid kantserogeenseid või radioaktiivseid aineid seega mina tahaksin teada, kas komisjon tõepoolest tahab seda määrust muuta. Te ütlesite, et käesoleva aasta juulikuus tulevad uue uuringu tulemused. mina tahaksin teada, kas te arutate ka seda, mil, kuidas tarbijad saavad ehitustoodetest kasu? aitäh ja nüüd palun proua Leita Umar, kes aitäh, esinaine ja suur aitäh ka komisjonile sõnavõtu eest. ma tahaksin öelda vaid üht, tegu on olulise määrusega. see oli oluline ajal, mil äh, määrus jõustus, kui me lõime äh, ühtset turgu. see oli oluline kodanike turvalisuse jaoks ning nüüd on see määrus veelgi olulisem kui me räägime uuendamisest, siis äh, me peame silmas pidama neid äh, eesmärke, mis meil on keskkonna valdkonnas. ja see on osa meie komisjoni, parlamendi ja Euroopa institutsioonide agendast üldisemalt. meil on vaja vahendeid, mis aitavad meil saavutada Euroopa keskkonnaeesmärgid aga sellest määrusest on kasu ainult siis, kui seda on võimalik kohaldada. vastasel juhul on tegu suurepärase tekstiga, aga sellel ei ole mitte mingisugust mõju päris maailmas. selleks, et äh, määrus oleks kohaldatav, peab see olema lihtne ning mulle valmistab muret üks väike asi, äh, mida komisjoni esindaja ütles. Te ütlesite, et ei olnud võimalik lihtsustada nii palju, kui te lootsite ma tahaksin teada, miks ei olnud võimalik seda teksti lihtsustada nii palju, kui te lootsite. see määrus, mis kohaldub nii paljudele VKE-dele, kui see ei ole lihtne, siis on see lihtsalt mingisugune tekst, mis pannakse riiulisse seisma ning sellel ei ole juurdepääsu, sellel ei ole mitte mingisugust mõju. kui VKE-d ei saa juurdepääsu tehnilistele hinnangutele, kui see on liiga kulukas ja liiga koormav siis ei ole sellel määrusel soovitud mõju. kui määrusel ei ole mingit mõju, siis parem oleks, kui seda ei oleks olemas. see ei muuda mitte midagi, see ei kaitse mitte kedagi. seega ma tahaksin teada, miks ei olnud võimalik lihtsustada seda nii palju, kui te lootsite. aga suur aitäh teie tööd eest! aitäh ja proua Kõsikuu, palun! kõigepealt harmoneerimisest. siin on vaja teha mõningaid täpsustusi. meil on jutu, mis on muutnud keskkonda, meil on Elioti kaasus, kus äh, Euroopa Kohus ütles, et äh, standardid on osa äh, Euroopa Liidu akiist. kui meil on standardid, siis me peame neid äh, üle kontrollima ja enne, kui need avaldatakse ametlikes teadaannetes, mis muudab nad kohustuslikuks, on vaja kontrollida neid, nende kooskõla õigusaktidega. ja mõned arvud kahesajast kahe, kaheksasaja kaheksateistkümnest muudatusest äh, CPR määruses on ainult seitsekümmend kuus äh, avalikustatud. sada nelikümmend kaks on komisjoni poolt tagasi lükatud seetõttu, et äh, need ei vasta määrusele ja Euroopa Liidu õigusaktidele on puudused, mis on vastuolus äh, määrusega kakssada kakskümmend viis. Need seitsekümmend kuus standardit, mis on vastu võetud, nendest kuuskümmend neli vastavad äh, muudatusettepanekutele standardites, mis kehtisid. see tähendab, et praegusest neljasaja neljakümnest äh, harmoneeritud standardist on ainult kaksteist loodud ehitustoodete määruse ajal ning need ei lähe tagasi direktiivi aega, mis määrusele eelnes kõik olemasolevad standardid, sealhulgas need uued standardid, ei kata kõiki seitset põhinõuet äh, ehitustoodetele. see on see, millest ma rääkisin oma vastuses härra Schwabile. Euroopa Kohus on öelnud, et ehitustoodetele on täiendav nõue ehk siis süsteem peaks olema täielik. harmoneeritud standardite puhul tähendab see järgmist meil on seitse põhinõuet, millele peaks kohalduma need põhitunnused, aga praegu asi nii ei ole. see on esimene probleem. teiseks on menetluse pikkus. harmoneeritud standardite loomine nõuab aega. aga hiljutised arengud on muutnud selle protsessi veelgi pikemaks. ma mainisin James Ellioti juhtumit, kus kohus ütles, et harmoneeritud standardid on osa Euroopa Liidu akiist isegi kui need on arendatud äh, eraettevõtete või organisatsioonide poolt. kohus rõhutas komisjoni vastutust äh, harmoneeritud standardite järelevalve ja ühtlustamise äh, valdkonnas. seega ilmselgelt meie vastutame. kui me saame mõnelt kogult harmoneeritud standardi, siis me peame kontrollima, et need on sobivad ning vastavad Euroopa Liidu õigusaktidele, enne kui me nad avalikustame komisjon on välja pakkunud täiendavaid äh, konsultatsioonide ja kontrollimise äh, etappe, mis seda protsessi loomulikult lühemaks ei tee. kui me vaatame neid arve, siis ei saa öelda kerge südamega, et äh, praegune olukord oleks rahuldav. nüüd roheline kokkulepe ja kuidas sellega toime tulla. see on tehniline keelekasutus, kus on vaja rohkem rääkida nende toodete jätkusuutlikkusest mis puudutab ehitustoodete määrust, siis me oleme käivitanud äh, erinevaid algatusi samuti. mainin vaid ühte, see on äh, lammutustööde jäätmete ettepanek. me tahame, et sidusrühmad äh, tegutseksid paremini selle nimel, et me saaksime neid jäätmeid uuesti kasutada, kui hoone lammutatakse siis see protsess äh, ei ole äh, praegu kavandatud nii, et meil oleks võimalik neid jäätmeid uuesti kasutada, see muudab olukorra keerulisemaks. nüüd viimane küsimus samuti keskkonna teemal. ehitustoodete määrus äh, saab kaasa aidata, aga see on vaid osa sellest, mida meil on võimalik teha üleüldiselt selles osas, mis puudutab keskkonnatulemusi. me tegeleme ehitustoodetega. hoonete energiatõhusus ei ole osa sellest määrusest see on küll koostatud, aga see on osa ühest teisest õigusaktist. hoonete keskkonnamõju on üleüldine, aga ehitustoodete määrus saab tegeleda ainult osade küsimustega, mis puudutavad rohelise kokkuleppe eesmärke. nüüd tarbijad. me ei tohiks unustada, et määrus tegeleb vahesaadustega ma mainisin äh, seda, et kui me peaksime äh, selle määruse äh, ümber vaatama, siis on vaja kaalu-, kaaluda ka do it yourself tooteid. ma arvan, et konsultatsioonide pidamine ei ole aja raiskamine. meil on mitmeid keerukaid küsimusi, mis vajavad lahendamist. aga mis puudutab tarbijate ohutust, siis määrus saab tegeleda ainult oma kohaldamisalasse kuuluvate küsimustega. maavärinad äh, ja nende tagajärjed äh, sõltuvad liikmesriikide pädevuses olevatest õigusaktidest. meil ei ole Euroopa Liidu tasandil ja veel vähem ehitustoodete määruses äh, sätteid äh, selle kohta, kuidas äh, ehitada hooneid, et nad oleks maavärinatele vastupidavad. see ei ole osa ei ehitustoodete määrusest ega ka Euroopa Liidu pädevusest. ma arvan, et äh, need olekski minu vastused eelnenud küsimustele. aitäh, härra Kosigu. kas teil on veel midagi lisada? jah, palun vabandust, unustasin midagi. lihtsustamine. miks ei ole lihtsustamine toiminud? kui te mäletate komisjoni esialgset ettepanekut ja neid lihtsustamissätteid, mis panid ette, et äh, määrus oleks palju ambitsioonikam ja siis tuli kaasseadusandjate äh, menetlus, oli erinevaid põhjuseid, kaasseadusandjatel loomulikult on ainult head põhjused, aga üks hea põhjus oli see, et me ei tahtnud vähendada ohutus taset, isegi juhul, kui toote on tootnud VKE. oli veel äh, lahendusi, aga praegust ei oleks lihtsalt praktiline kaaluda täiendavat lihtsustamist. aitäh, härra Kosiku vastuste eest. mulle tundub, et sellega oleme arutelu ja päevakorrapunkti lõpetanud. suur aitäh teile, te ilmselt saite aimu, et meie komisjon on sellest teemast väga huvitatud, me jätkame tööd sellega, see on tohutu õigusakt, aga see on tõepoolest väga oluline ning see on seotud nii paljude teiste õigusaktidega ka. suur aitäh teile, kolleegid, sellega lõpetame äh, oma hommikuse koosoleku osa veidi varem kui plaanitud me koguneme uuesti kell neliteist kolmkümmend, et läbi viia kuulamine, nagu te näete päevakorras, siis see puudutab toote vastutust ja tarbijate kaitsmist digitaalühiskonnas. ma loodan teid siin uuesti näha kell neliteist kolmkümmend, aitäh teile ja meeldivat lõunapausi!